Good afternoon, colleagues um.... tere pärastlõunalt. tere tulemast meie komisjoni koosolekule. kõigepealt juhataja teadaanded ja paraku tõlge Malta, Horvaatia ja keeli keel ei ole, keeli keelde ei ole täna võimalik. ja enne kui lähme koordinaatorite soovituste juurde, heakskiitmise juurde, tahtsin öelda, et meil on siin ka näitus saalis, nagu te näha võite. EASO viis aastat ja neljandas punktis ongi härra Niedermüller Euroopa Liidu varjupaigaametis siin kohal ning äh, see, lisaks on tal ka slaidi ettekanne. aga näitus on siis ASSO viie aasta, viimase viie aasta ülevaate. seega suur tänu ja pange siis tähele neid pilte, mis siin taga, saali tagaosas on. nüüd lähme edasi koordinaatorite soovituste ja raportööride ametisse nimetamise juurde. kõigepealt lihtsustatud menetlus vastavalt Äh, reeglile viiskümmend, mis puudutab DNA andmete automatiseeritud vahetust Taaniga. andmevahetus. mis puudutab siis sõrmejälgu. proua Gabriel on nimetatud ametisse, mis puudutab operatiivset ja strateegilist koostööd Ukraina Euroopa Liidu vahel ning härra Mak-, proua Makovi ECR-ist on ametis raportööriks, mis puudutab äh, mis puudutab reservide kasutamist aastal kaks tuhat seitseteist. seega, kas komisjon on nõus nende ametisse nimetamistega ja tuletan meelde, et hääletamise ajal on teil vaja ka hääletuskaarte ja hääletus algab viis nelikümmend, seitseteist nelikümmend seega lähme nüüd kolmanda punkti juurde. arvamuste vahetus Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse koordinaatori Žilde Kerkoviga terrorismivastase võitluse ja hiljutiste rünnakuste teemal liikmesriikides. ilmselt mäletate, et kolmekümne esimesel augustil oli meil esistujate, esimeste konverents paraku siis härra Kerkov meiega liituda ei saanud, aga esimesel võimalusel on ta nüüd siin. tere tulemast talle kogu südamest ja nüüd saamegi viimast infot selle kohta, milline on hetkel julgeoleku olukord, saame talle esitada neid küsimusi, mida vaja. ja sellest ajast, kui ta viimati siin käis sellest ajast on toimunud ka julgeolekuvoliniku kuulamised ning äh, kindlasti kuuleme, kuidas tema teeb uue volinikuga koostööd, kuidas see mõjutab koordinatsiooni selles vallas. ja nüüd annangi sõna härra De Kerkovile ja pärast seda toimub arutelu. palun, härra Kerkov. suur tänu, suur tänu, et mind siia kutsusite ja ma vabandan, et esimesel arutelul suve lõpus osaleda ei saanud. üritan teha lühidalt kõigepealt, mis on need õppetunnid seoses viimaste rünnakutega ja siis räägin ka tuleviku väljakutsetest, mis tuleb lahendada, tuginedes nendele õppetundidele. mind paluti kõnelema konverentsil, kus olid Prantsuse välisminister ja siseminister ning jõudsime järelduseni, et ohutase ei ole viimasel kahekümne aastal olnud nii kõrge kui praegu. oht on äärmiselt äh, tugev, tum-, tugi-, kuna see oht on nii mitmekülgne, kui me vaatame neid äh, hiljutisi rünnakuid siis eh, võime tuvastada vähemasti kuus eh, faktorit. esiteks on eh, ründajad väga eripalgelised, kõigepealt erinevad võrgustikurühmad, džihaadivõitlejad, kes on saadetud Rakast ja nagu me teame, Rakas tegeletakse rünnakute planeerimisega, isegi kui praegune juht on tapetud, nad ikkagi planeerivad rünnakuid, teiseks on sellised isikud, kes innustuvad või kes on kellegi poolt ikkagi juhitud. siin on hea näide äh, Rashid Kashim, kes enamiku suvest veetis üritades rünnata Telegrami abil Prantsusmaal vippe ning inimesed, kes ei ole ka Daeshiga otseselt seotud, kes on samas innustust saanud sellest propagandast, see on siis teine kategooria. kolmas kategooria on enamasti inimesed, kes on vaimsete probleemidega või kes tahavad ennast olulisemaks teha või lihtsalt kopeerivad seda, mida nad on näinud. nüüd teine ühine tegur paraku on jätkuvalt internetikeskne roll, mida kasutatakse ideoloogia levitamiseks, samamoodi ka nende rünnakute planeerimiseks. kolmandaks veel üks tegur mis ei ole küll väga levinud, aga mida tuleb ikkagi tunnistada, on võltsitud dokumentide kasutamine, põgenike voog Euroopasse, kriminaalvõrgustike kasv. neljandaks, üks olulisemaid tegureid on see tugev seos ja kasvav seos kuritegevusega Europol on selle kohta uuringuid teinud, see on sadades, mul täpseid numbreid ei ole, ründajad kellel on kas kriminaalne minevik või on terrorismi või kuritegevuse abil rahastatud oma reisi, sellel on ka selged tagajärjed. esiteks on esiliini kontrollide käigus keerulisem seda kõike tuvastada, sellepärast et kui tegemist on kurjategijatega, siis nad ei käitu nii, nagu me arvame, et mõni džihaadivõitleja võiks käituda. teiseks, äh, radikaliseerumise kiirus ning vägivalla poole pöördumine, see on kindlasti eskaleerunud. kõigepealt oskuste ülekanne, kui elatakse keskkonnas, kus teatakse inimesi, kelle käest saab reisidokumente, tulirelvi, siis see kõik aitab sinu tegevusele kaasa ja samamoodi ka rahastamine. nüüd viies tegur puudutab jälle mitmekesisust äh, nende rünnakute osas ja seda ründamisviisi. Bataclanis ja Brüsselis olid keerukad äh, rünnakud, aga samal ajal toimub ka väga palju spontaanseid rünnakuid, kus kasutatakse mm, äh, veoautosid või mm, rünnatakse nugadega, nii et üritatakse rünnata selliseid pehmemaid sihtmärke, mitte ainult sümboolseid sihtmärke, nii nagu va erinevalt varasemast. ja lõpetuseks, rünnakute arv on kasvanud just äh, turistide vastu näiteks äh, moslemiriikides, äh, Egiptuses, Türgis, Tuneesias, sest sellel on otsene majanduslik mõju ja see mõjutab turismi. seega need olid need kuus aspekti, mida ma tahtsin välja tuua. kui kuulata luureasutuste infot, siis neema, neile teeb muret veel viis aspekti. esiteks kardetakse, et Daesh võib samm-sammult hakata kasutusele võtma teisi viise, autopomme näiteks. me teame, kui palju neile meeldib ehitada esi-, erinevaid äh, plahvatusrelvi, teiseks keemiarelva kasutuselevõtt. nüüd äh, järgmine tõsine teema, mis ei ole küll midagi uut, see puudutab äh, võit-, välisvõitlejate naasmist. me ei tea, millal see juhtub, aga see juhtub siis, kui kalifaat kokku kukub tuhanded võitlejad, kes lähevad kas mujale kriisikoldesse, Liibüa on üks selge valik, aga on ka muid kohti, kus nad ennast peita võivad ja osad tahavad tulla koju tagasi. me peame nende inimestega tegelema ja need inimesed on väga erinevad. nüüd inimesed, kes olid selgelt võitlejad, kes olid tagaliinil, aga ka võitlejate abikaasad ja lapsed ja me teame, et üle viiesaja lapse on juba seal sündinud. kolmandaks teeb muret Süüria põgenike diaspora haavatavus mõnedes liikmesriikides eriti Saksamaal on märke selle kohta, et salafistlikud organisatsioonid üritavad ka põgenikelaagrites värbamistööd teha ja see ei ole juhus, sellepärast et mida rohkem põgenikke neid üritab värvata, seda enam kasvab ka islamofoobia ja radikaliseerumine. järgmine punkt ongi islamofoobia, Daesh on praegu ka Liibüas ning äh, kardetakse, et Liibüas saab uus äh, hüppelaud Daeshile ning äh, tegemist võib olla riigiga, kus siis planeeritakse rünnakuid Euroopasse. ning lõpetuseks oleks viga, kui me ei käsitleks ka Zapata lustrat, hoolimata sellest, et organisatsiooni on sildistatud kui Zapata al-Shar on tegemist ikkagi selgelt Al-Qaeda sõsarorganisatsiooniga ja nad võitlevad küll hetkel Assaadi vastu, aga neil on ikkagi kavatsus ja võime rünnata ka läänemaailma ja see on seotud ka lennuturvalisusega. Need on siis mõned õppetunnid äh, seoses hiljutiste rünnakutega. kuidas siis meie reageerime? alustuseks ütleksin, et Brüsselist tulevad häid uudiseid, sest erinevad institutsioonid on äh, üha rohkem valmis nende väljakutsetega tegelema. komisjoni presidendi otsus nimetada ametisse volinik, kes tegelebki julgeoleku teemadega, on kindlasti väga tõhus meede kindlasti olete tuttav ka hiljutise teatisega komisjoni poolt, üks, mis puudutab julgeolekut, kus räägitakse julgeolekuliidust ning see on väga ahvatlev ettepanek ning see kindlasti parandab märkimisväärselt Euroopa Liidu tööd just sisejulgeoleku valdkonnas. ning äh, volinik on pühendunud sellesse, et Vahemere riikidega julgeolekualaseid partnerluslepinguid sõlmida, ka meie oleme hiljutiste nädalate käigus soovinud neid riike toetada, viimati olime Egiptuses, Jordaanias, Liibanonis loomulikult, Alžeerias, et neid toetada ja aidata neil sarnaste probleemidega tolme tulla ning Euroopa Nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu, te olete näinud Bratislava tulemusi, president Tusk on tõepoolest pühendunud sellele, et äh, terrorismivastane võistlus, võitlus oleks kindlalt päevakorras ning äh, tegemist on loomulikult protsessiga, see puudutab ka teabevahetust, uusi andmebaasi, muid uusi meetmeid, mis puud-, käsitlevad kõik radikaliseerumist. nüüd enne, kui hakkan teie küsimustele vastama, räägin ka väljakutsetest. esiteks, see on ka ilmselge, see puudutab just teabevahetust, teabe kogumist ja teabe analüüsi tööpõld on lai. see puudutab ka kahte uut andmebaasi, mille komisjon välja pakkunud. kõigepealt ESTA inimestele, kes tulevad Euroopa Liidusse, liitu viisavabalt ning entry-exit süsteem. selle kohta on ka nõukogu otsus. ja see on äärmiselt olulise tähtsusega, et kõik punktid omavahel ühendada. nüüd teiseks on äh, ülesanne, mis on mulle määratud Euroopa Nõukogu poolt, ehk siis, et hinnata seda, kuidas liikmesriigid kasutavad juba olemasolevaid andmebaase. ja selles vallas tuleb tunnistada, et kuigi liikmesriigid on hiljutiste kuude jooksul saavutanud märkimisväärseid edusamme, ei ole me veel nii kaugel, kui võiks olla. Need erinevad andmebaasid ei kajasta kõiki ohte, aga samas tuleb tunnustada eh, tehtud tööd, näiteks Europoli kaudu on nüüd kõik liikmesriigid ühendatud seenavõrgustikuga ja enamik kõigis liikmesriikides on ka kontaktpunktid ühendatud Europoli infosüsteemiga. seega andmeid edastatakse palju paremini kui varasemalt. nüüd ka siis on praegu kõige tõhusam vahend, et luureandmeid, politsei koostööd teostada ning ka hoiatuste süsteem, lähtudes artiklist Äh, kolmkümmend kuus C, mis puudutab just peamiselt luureandmeid ning äh, hoiatuste arv on kasvanud neli tuhat protsenti, nüüd on meil üle üheksa tuhande hoiatuse, mis on päris muljetavaldav. see puudutab siis andmebaaside täitmist. lähinädalatel seisab meil ees veel üks ülesanne, kus, kuhu on kaasatud ka teie komisjon, see puudutab andmebaaside koostalitusvõimet ja minu jaoks on see äärmiselt oluline, kui me tõesti kõik tahame kõik numbrid ja punktid omavahel ühendada. aga me peame sellesse suhtuma avatud meelega. ma tean, mis on need andmekaitset käsitlevad piirangud, üks tähtsamaid reegleid andmekaitse puhul, puudutab ju eesmärgi piiratust või kas, et eesmärke, andmeid kasutatakse ainult konkreetsel eesmärgil, aga kui me tõesti tahame, et piirivalvur saaks töötada tõhusalt ja suudaks tuvastada seal migrantide voos need inimesed, kes on sisserändajad, varjupaigataotlejad või džihaadi võitlejad siis meil on vaja ligipääsu biomeetrilistele andmetele. ning selleks, et tagada andmekaitse, on meil erinevaid võimalusi ja vahendeid, aga igal juhul tuleb sellest räägi-, rääkida avatud kaartidega. komisjonil on selle jaoks kõrgetasemeline töörühm, kes on kaks korda kohtunud ja mina olen veendunud, et me jõuame ambitsioonika ettepanekuni järgmise aasta juuniks. kolmas aspekt, mis on kindlasti veelgi problemaatilisem, on luua Euroopa Liidu tasandil selline ühendus Europoli terrorismivastase võitluse keskuse töö vahel, mis toimib väga hästi ja teiseks luua platvorm Ehm, mis puudutab ka terrorismivastast võitlust ja nende hiljutist tööd. see ei ole lihtne ülesanne, sest eh, luure on liikmesriikide pädevuses, aga ma arvan, et me peame leidma mingi võimaluse, kuidas tagada see infovahetus tõhusalt ja koostöö. ning eh, lõpetuseks eh, andmevahetus ja andmete jagamine, kõigepealt krüptreerimine, mõned liikmesriigid tahaksid, et komisjon vaataks, mis on need võimalused, kuidas aja, aidata õiguskaitseorganitel ja luureasutustel krüptreerida sõnumeid, aga samal ajal ei tohi olla see süsteem haavatav, ta peab ikkagi olema kõrgetasemeliselt krüpteeritud. nüüd lisaks ka digitaalsed äh, tõendusmaterjalid, volinik Jurova tegeleb selle teemaga väga aktiivselt, kuidas saada ligipääsu andmetele, mida hoitakse näiteks Ameerika Ühendriikides pilves, kuidas saada kiiresti ja lihtsalt sellele ligipääsu, et me ei peaks kohaldama keerulisi aeglaseid meetmeid. Need on siis peamised väljakutsed lähinädalateks teine teema haakub ka komisjoni hiljutise teatus, teatisega, see puudutab just ennetustegevusi ja investeeringuid. üha vähem inimesi läheb Süüriasse, sest sinna on keerulisem jõuda, aga sealt Rakast tuleb inimesi rohkem, seetõttu peame ka veebis rohkem tegutsema. see IT-foorum, mille komisjon lõi, on täpselt õige koht ja selle aasta lõpuks toimub internetiettevõtetega teine kohtumine. ootan neilt väga palju. tõesti, ebaseaduslikku sisu on maha võetud väga kiiresti. seega see ettevõtete toetus, mida sa, nad saavad pakkuda kodanikuühiskonnale, aitab tõesti seda vastunarratiivi luua. järgmine oluline aspekt, millega siiani põhjalikult tegeletud ei ole, aga see puudutab ka komisjoni teatist, kuidas me saame erinevate rahastusprogrammide kaudu tegeleda selle radikaliseerimise vastase võitlusega, noorteprogrammid, haridusprogrammid, ligipääs töökohale, spordi kaudu ja nii edasi selle kaudu ma leian, me saame veel palju rohkem saavutada. loomulikult see peab jääma eraldi. me ei saa siin rääkida ainult terrorismivastase võitluse eesmärkidest, aga neil on ennetuse vallas tõesti palju pakkuda. ja lõpetuseks ka rehabilitatsioon. nagu ma juba varasemalt ütlesin, selles vallas me ei ole piisavalt edusamme teinud, kui me tahame et meil oleks vastavad vahendid ning ka poliitikajuhised, et tegeleda nende naasnud võitlejatega, me peame tegelema sellega kasutades kriminaalõigust, aga samal ajal meil peab olema ka alternatiiv vanglatele. mul ei ole rohkem aega mainida piire, teie olete selle teemaga palju paremini kursis aga loomulikult Frontexi töö võltsitud dokumentide vallas, süsteemsed kontrollid, Schengeni viisaeeskiri loodetavasti vaadatakse kiiresti üle ja oluline on, et see õigusaks heaks kiidetakse, see kõik on määrava tähtsusega. ja loomulikult ka välisdimensioon aga olen valmis siis äh, selgitama, mida me soovime teha ka koostööd teiste riikidega. ma vabandan, et pidin teid natukene katkestama, sellepärast et äh, mitmetel liikmetel on üsna üksikasjalikke küsimusi ja kõigepealt saabki sõna Barbara, palun. seega, teil on kõneaega kuskil kaks minutit, sest kõik tõesti soovivad sõna, palun, Barbara E, bardzo dziękuję za tą prezentację, bardzo... E, Suur tänu selle ettekande eest. väga konkreetne, väga sisutihe ja tõsi, terrorismiaastane võitlus ei ole tänapäeval sugugi mitte kerge võitlus, kuid mulle tundub, et kõige olulisemaks väljakutseks või vähemalt üheks olulisematest väljakutseteks, kutsetest meie ühises terrorismivastases võitluses, on äh, äh, kiire teabevahetus, reaalajas kiire teabevahetus. meil peab olema tagatud kiire reaalajas andmete vahetus selleks, et meie võitlus äh, oleks tõhus ning me saaksime traagilised sündmused ära hoida. Te ütlesite, et väga raske on saada andmeid liikme, teistest liikmesriikidest ja, ja ähm, selleks võib kasutada teisi meetodeid, erinevaid meetodeid, te rääkisite äh, erinevatest äh, tööriistadest, different tools, ja meie tahaksime teadma seda, et äh, millised on siis need erinevad tööriistad, millised on need erinevad alternatiivid, mida võib kasutada teabevahetuses? kui liikmesriikide äh, luureasutus keeldub andmeid äh, jagamast, äh, siis rohkem mingeid võimalusi tõenäoliselt ei olegi, eks ole. nii et millised need erinevad alternatiivid sellises olukorras oleksid? mis aitaks meid praegustest raskest olukorrast välja tulla? suur tänu! Birgit Sippel, please, Birgit. Birgit Sippel, palun. aitäh, ma pean vabandama, et ma kohe koosoleku alguses ei saanud kohal olla, aga mul on paar konkreetset küsimust. kõigepealt, kui me räägime andmete vahetusest, siis ma eeldan, et me valimatult igasugust infot ei vaheta, vaid vahetame selliseid andmeid selliste isikute kohta, kes on potentsiaalselt ohtlikud. ja ma tahaksin teilt eh, konkreetselt teada, kui kaugele me oleme sellega jõudnud, et töötataks välja ühised kriteeriumid, mille põhjal erinevates riikides selliseid inimesi võiks nimekirja kanda. minu arvates oleks seda süsteemi vaja parandada. teiseks, need võõrvõitlejad. kui palju kasutavad nad ära põgenike teid Euroopasse pääsemisel? sest meil ei ole, sest tegelikult ei tohiks neil ju olla mingisugust huvi saata võitlejaid ebakindlatel kipakatel paatidel Euroopasse saata, kus nad surma võivad saada. samas on kasulik nad segada põgenike sisse. kas teil on mingisuguseid paremaid andmeid selle kohta? Te just oma sõnavõtu lõppes, lõpus ütlesite ka, et ennetustöö öö, öö, infokontroll ning koostöö ka sotsiaaltöötajate ning teiste eh, kogukondlike tegi-, tegelastega on tähtis. minul on jäänud mulje, et peaaegu kõik need ründajad ei ole olnud mitte kolmandate riikide kodanikud, kes siia on tulnud, vaid nad on siin Euroopas juba ennem elanud, ehk siis Nad on esimesed radikaliseerumissammud astunud Euroopas. mina olen aru saanud just, et, et just selles valdkonnas koha peal on vaja rohkem koostööd teha kohalike inimestega, aga teie äh, jutust äh, äh, saan ma aru, et palju rohkem raha kulutatakse andmete vahetusele, piiride kindlamaks muutmisele, aga väga vähe kulutavad liikmesriigid just kohapeal kogukondades ennetustöödele, tööle. milline on teie seisukoht? kas teil on ka mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid? aitäh, Birgit. ennem järgmist kõnelejat. ma soovisin juba esimehe teadaannetes öelda, aga asjaomast inimest ei olnud kohal, siis härra Köökop on nüüd kohal ja tahaksin ära mainida, et see on tema viimane koosolek siin. ta lahkub meie juurest. nagu te teate, ta läheb Lordide kotta Ühendkuningriigis, ehk siis see on tema viimane koosolek siin. ma tahaksin teda tänada meie komisjoni nimel tema töö eest koordinaatorina ja liikmena. tal on sõpru üle terve poliitilise spektri see on ju ilmselge, et meie komisjoni liikmed töötavad väga palju, see on kõige suuremat tööd tegev komisjon meie parlamendis, niisiis kõike head teile lordide kojas. ma tean, et tema on Euroopa pooldaja seal. suur tänu, Timoti, su töö eest siin. Okay, and now you can ask your question ja nüüd saad sa selle küsimuse küsida. aitäh, härra esimees. tegelikult viimane asi, mida ma siin komisjonis teen, on hääletamine, see on, see on tegelikult ju kõige tähtsam asi, ehm, mida me siin teeme, ehk siis ma tulen siia veel hääletama tagasi. suur tänu lahkete sõnade eest, ma tegelikult soovisin alustuseks öelda, et ma olen olnud siin parlamendis seitseteist aastat ja võiks ju loota, et pärast nii pikka aega öö, kogemuste korjamist võiks eeldada, et inimene on osavam. meie külaline on sellest seitsmeteistkümnest aastast, kus mina siin olen olnud, oma postil olnud üheksa aastat, ma olen temaga kohtunud korduvalt siin ning ma eeldan, et öö, ning, ning tegelikult tuleb tunnistada, et tema töö on aja möödudes järjest raskemaks muutunud. see üheksa-aastane kogemus temal on meie ja kõigi jaoks kasulik, kui me räägime Euroopa kodanike kaitsmisest. ma tahaksin küsida kahte asja. esiteks, teie töö on küll väga-väga tähtis, aga terrorismivastase töö koordinaat sektoril ei ole otseselt väga suurt õigusloomelist võimu. minu arvates on oluline siin komisjonis ja parlamendis üle kinnitada korduvalt see, kui tähtis on meie külalise roll terrorismivastases võitluses. ehk siis me, me peame toetama teda vä-, väga tema töös. ning kui tohib, tahaksin ma ka küsida, kuidas terrorismivastase võitluse keskus koord-, koordineerib oma tööd Europoli äh, terrorismivastase võitluse üksusega. ning ma olen loomulikult ka väga rahul sellega, et uus äh, julgeolekuliidu äh, volinik äh, on britt äh, Julian King ning ma küsiksin ka milline peaks olema teie koostöö Sir Julianiga kui volinikuga? loodetavasti te ei pahanda, kui ma lõpetuseks ütlen, et äh, mul on olnud oivaline äh, kogemus siin komisjonis töötades ja härra esimees, tuleb tunnistada, et mina ei oleks saanud oma tööd korralikult siin komisjonis teha, kui ma ei oleks saanud koostööd teha kõikide fraktsioonide äh, erinevate saadikutega sest me kõik töötame ju meie Euroopa kodanike ühiste huvide nimel. ja ma loodan, et meie komisjon suudab oma tööd jätkata täielikult ka tulevikus, aitäh! suur tänu, Cecilia Wikström! Okay, Cecilia, I'll, um, so next is... I'm giving the floor to, to ma annan sõna oma kolleegile Sofii Intveltile hoopis. <laughs> Thanks, absolute confusion uh.... aitäh, väike segadus oli. suur tänu ka härra T Kerkhovile ettekande eest. lisaks sellele, mida Timothy Köökop just ütles tahaksin minagi öelda, et väga meeldiv on, et uus portfell loodi Euroopa Komisjoni sees, sest see on tegelikult ju see koht, kust õigusloomelised algatused peaks pärinema. ma olen alati öelnud, et teie töö kõrval, te, teie tööd arvestades tegelikult on teie öö, positsioon natukene naljakas, sest teil ei ole õigusloomilist võimu, aga mingisugust vastutust otseselt ka mitte. ma natukene provotseerin siin, aga ma olen natukene pettunud, et see on natukene etteennustatav, et iga kord, kui te tulete siia, soovite te rohkem võimu, rohkem andmete kogumist, kurdate et teie tööd piiravad erinevad seadused, andmekaitseseadused näiteks. ma eeldaksin, et igaüks, kes räägib terrorismivastasest võitlusest, võtaks arvesse demokraatiat ja põhiõigusi natukene rohkem. läbi aastate olete te neid täiesti eiranud. seega asi on tasakaalust väljas minu küsimus. volinik King oma kuulamisel rõhutas väga öö, eh, öö, otsuste ellurakendamist, see on õige minu arvates, sest me oleme lõputult siin kojas seadusi vastu võtnud, aga on jäänud mulje, et ellu neid väga palju ei rakendata. konkreetne, konkreetsed küsimused on ka üks meie palavalt armastatud broneeringu infodirektiiv ma olen volinikult küsinud, komisjonilt küsinud hiljuti just suuliselt ja kirjalikult, vastust pole veel saanud. kui kaugele me oleme jõudnud kuus kuud pärast äh, broneeringu äh, andmete direktiivi vastuvõtmist selle ellurakendamisega? volinik King ütles, et paar riiki on alustanud selle ellurakendamisega, aga see on otseses vastuolus selle survega, mille all me olime direktiivi vastuvõtmise ajal. teiseks, kui me räägime andmevahetusest, siis ma arvan, et me kõik oleme ju nõus, et me peame infovahetust parandama liikmesriikide vahel. aga ma olen üsna mures, sest me räägime justkui kogu aeg tehnilisest osast selles koostöös, räägitakse äh, tehnilisest ühtlustamisest, äh, andmebaaside koostoimimisvõimest ka komisjonis ning võib näha huvitavaid, aga ka murettekitavaid algatusi, kus räägitakse näiteks, et äh, luuakse üks hiigelandmebaas, niinimetatud common repository of data, millel oleks äh, üks, ühtne sotsiaalne liides ning ka biomeetrilised andmed oleks sealjuures, aga ei mainita absoluutselt elementaarseid asju nagu kohtute või demokraatlik järelevalve, juurdepääs dokumentidele ja nii edasi. ehk siis Te räägite uuest megaandmebaasist, millel juurde ei käiks mitte mingisugust kontrolli. palun kommenteerige. aitäh, Jan Ulbrit. Um, and... Uh, aitäh. härra T. Kerkovile ettekande eest. jätkaksin selle teemaga, mida mainis ka Sofi Intvelt ellurakendamine. Teid määras amet, määrasid ametisse liikmesriigid. vahel ma küsin endalt, keda te koordineerite üldse? sest liikmesriigid, parlament ja komisjon soovivad paremat koordineeritust juba mõnda aega aga meil oleks vaja ka konkreetseid meetmeid, äh, mis toovad kaasa selle, et kedagi lõpus ka koordineeritakse. ja meil on küll palju koordineerimist, aga pole neid, kelle tööd koordineeritakse. kõik soovivad, et rohkem vajalikku infot vahetataks, aga keegi ei tundu soovivat seda teha. liikmesriikide poolt tuleb oma meelsust muuta ning järjest uute meetmete vastuvõtmise asemel sooviksin ma, et vastu võetud otsused ellu rakendataks. meie libekomisjonis ning Euroopa Parlamendis ja nõukogus otsustasime aprillis kaks tuhat neliteist vastu võtta Euroopa äh, juurdlus äh, direktiivi uurimismääruse direktiivi seda ei ole ellu rakendatud, kuigi paar aastat on ainult selleks aega, kui kaugel on sellega jõutud? vahel ma olen rääkinud liikmesriikide esindajatega ja nemad on öelnud, et nad isegi ei tea, kas on olemas mingisugune juurdlusmääruse direktiiv. see puudutab ju otseselt infovahetust, vastastikku juurdlusmeetmete tunnustamist, paremat koostööd politsei ja justiitsküsimustes. ma sooviksin, et sellega jõutaks kaugemale. märkimisväärne ja meeldiv on see, et te tunnustate Europoli väidet, äh, statistikat selle kohta, kuidas terrorismis kasutatavad on ka varem kuritegusid toimima pannud igal pool võib näha, et meil on uued meetmed info kogumiseks nende inimeste kohta, keda ei ole kunagi kahtlustatudki üheski kuriteos. me võtsime vastu nüüd broneerimisandmed, infodirektiivi, milleks kulub umbes viissada miljonit eurot, et seda ellu rakendada. Mm, peamiselt kogutakse seal täiesti öö, öö, asjasse puutumatute inimese andmeid kuigi tegelikult peame me tegelema ju inimestega, kes on kurjategijad, mitte tavareisijad. aga see sisenemis-välinemissüsteemi vastuvõtmisega lisandub veel võib-olla viissada miljonit, mida tuleb kulutada, see on juba miljard. aga Europol oma statistika läbi kutsub üles natukenegi rohkem raha Äh, eraldama ühistesse uurimismeeskondadesse, sest koha peal ju inimesed töötavad sellega, et püüda kinni organiseeritud kuritegevuse või terrorismiga seotud inimesed. praegusel hetkel aga ei saa investeerida sinna mingi rohkem raha. ehk siis võib-olla peaks prioriteedid olema natukene teistsugused ning me ei peaks kogu aeg uusi süsteeme rajama, vaid võib-olla peaks natukene raha eraldama ka olemasolevatesse süsteemidesse, siis lõpetuseks krüpteerimine. uus Julgeolekuliidu volinik ütles, et tagauksed krüpteeritud seadmetesse ei ole vahest hea valik. ma nõustun temaga. me oleme natukene vales suunas vaatamas. sest mitte kunagi ajaloos ei ole meil olnud sellist olukorda, kus nii palju infot on meil kõigil igapäevaselt käes. seega see on tõesti suur probleem. kas probleem on selles, et meil ei ole piisavalt juurdepääsu sellele, sellisele infole või pole piisavalt personali äh, et sellist infot hankida, et äh, siseneda sellistesse võrgutis, võrgustikesse ja nii edasi. seega sooviksin, et sellele ka rohkem keskendutaks. aitäh! Peeter Niedermüller, palun! Thank you very much for your presentation, Mr Kirhov uh,. I will be very brief. aitäh, härra Kirhov, teen lühidalt. Te mainisite korduvalt seda, kui oluline on piiride kaitse jah, julgeoleku mõistes on see tõesti väga tõsine. aga te mainisite ka ennetust. üks lause teie ettekandes oli väga tähtis. Te rääkisite suurtest investeeringutest ennetustöösse. mida see konkreetselt tähendab? millistes valdkondades see suur investeering peaks aset leidma? aitäh, kolleegid, sulgen nüüd kõnelejate nimekirja pärast saavad sõna veel ka komisjoni nõukogu esindajad. jah, sina oled nimekirjas juba. Jezek, Mr Radek, Mr Boni, Mrs Vautmans uh,, Mrs Kiengi and Mrs Winberg. And that's it, okay? So that's the list closed um,. Anna, please uh,. Mr... Anna Koomes. tere tulemast, härra Tekerkov. Te rääkisite sellest, et me peab et terroristlikud rühmitused on muutnud oma tegutsemisviisi. et võib-olla keskendutakse rohkem keemilistele relvadele ja autopommidele. miks miks äh, äh, näiteks Euroopa liikmesriigid ei äh, tegutse selle vastu, et keemilise relva komponente võib Delezist osta tänapäeval? eelmisel nädalal käis Euroopa Parlamendi delegatsioon koos minuga Maolis, kus toimus ka suur plahvatus Euroopa Liidul on oma tegevuskõva, kava CBRN-i jaoks, kuigi seda ei ole otseselt ellu rakendatud veel. ning samuti on oluline see tuumarajatiste turvalisus, millest me rääkisime ka eelmine kord, kui te siin olite. siis rände ja julgeoleku seosed, mida te mainisite. jah, tore. tuleb tugevdada turvalisust piiridel aga piiride sees. kas meie valitsused muretsevad siis turvalisuse pärast, kui nad ei muretse saatjate alaealiste pärast, kes on kuskile kadunud? sama, kui, kui nad rikuvad rämedalt nende inimeste õigusi, kes on juba Euroopas, näiteks Kreekas laagrites või kuskil mujal kus nad on muutunud väga haavatavaks ka nendele ohtudele, mida siin on juba rõhutatud. Kaleest Kreekani on väga palju võimalusi ISISe võrgustikul tegutseda. siis broneeringu info. see pidi olema nagu võluvits. aga siin on mitmed vead, esiteks nagu juba Sofi Intvelt ütles, seda pole ellu rakendatud, aga sellel on ka suured vead. näiteks see, mis toimus Nitsas kas seal kontrollitakse näiteks eralennukeid? Saudi prints peeti Beirutis hiljuti kinni, kus öö, lennukis, seal lennukis oli kaks tuhat tonni öö, öö, drooge, mida kasutab Daesh. seega ei kontrollita eralende. ja siis need suured investeeringud ja loodetavasti te jälgite, mida liikmesriigid teevad ja ei tee. aga, aga kas näiteks oleks võimalik välja õpetada Euroopa imaame, mitte sõltuda Saudi Araabiast siia toodutest? kas nii oleks võimalik ka radikaliseerumise vastu võidelda? aitäh, härra Kiesek! aitäh! te rõhutasite äh, äh, seda propaganda ja infovahetuse tähtsust terrorismivastases võitluses. vahest ütlete, milline koostöö toimub äh, teenusepakkujate ja teiste operaatoritega, kui me räägime terroristliku sisu eemaldamisest? aitäh, härra Raadek. Raadev, vabandust. aitäh härra Tükerkov. viimase paari kuu jooksul oleme me näinud mitmeid terroristlikke rünnakuid, kus hukkusid paljud Euroopa kodanikud. samal ajal võitlevad õiguskaitseorganid uute potentsiaalsete rünnakutega, mida näiteks valmistavad vastu isegi viieteist aastat, aastased inimesed sageli on need inimesed põgeniku taustaga. Saksamaa võimud ütlevad, et rändevoogusid võivad terroristid ära kasutada selleks, et imbuda Euroopa Liitu. minu kodumaa Bulgaaria kontrollib sajaprotsendiliselt kõiki inimesi, kes sisenevad meie riiki. kas te osk-, kas ka, kas te oskate öelda, kas ülejäänud liikmesriigid suudavad vahet teha põgenikel ja terroristidel? olete ju nõus, et õiguskaitseorganid peavad jälgima rändevoogusid selleks, et kinni pidada terroriste? siin viitaksin ma ÜRO resolutsioonile, mis puudutab inimeste jälgimist selleks, et ennetada terrorirünnakuid kui valmis on Euroopa lennujaamad terrorirünnakute vältimiseks? milliseid samme tuleks selleks astuda, et vältida paremini terrorirünnakuid lennujaamades? kas meil on vaja Euroopa Liidus ka siin uusi õiguslikke algatusi? Dank u wel, eh, voorzitter, eh, meneer De Kerkhoven. Um... Aitäh. härra Tekerkov, jälgisin tähelepanelikult seda, mida te ütlesite. jah, in-, suurtes linnades on aset leidnud tõsised intsidendid, aga eelmisel nädalal ütlesid mitmed väikeste linnade linnapead Belgias, et kui rünnatakse mõnda sellist väiksemat lind, linna, siis äh, meil ei ole suutlikkust reageerida ning tunde võib aega võtta ennem, kui eriüksuslased kohale jõuavad. ma tean, et see on liikmesriikide ülesanne sellised turvameetmed paika panna. kas teil on selle kohta mingeid mõtteid? oma sõnavõtus ütlesite te, et muretsete uute teguviiside tegutsemisviisid üle, keemiarelvad üle ja nii edasi, aga kas te olete arvesse võtnud ka võimalikke uusi sihtmärke, näiteks seda, et väikeseid linnu võidakse hakata ründama? ning mida peaks väikeste linnade juhid tegema, et ette valmistada eh,? Grazie eh,, ho due domande eh, da fare. aitäh, mul on kaks küsimust kõigepealt saatjad, alaealised. kas nende jaoks on ka mingisugune strateegia olemas, nad on ju organiseeritud kuritegevuse ohvrid, paljud nendest hajuvad laiali, kui nad on kohale jõudnud. Nad on nõrgad, haavatavad ning nad on viljakas pind inimestele, kes soovivad olukorda ära kasutada ning neid kaubana kasutada kas teie oma töös saaksite midagi ette võtta ning äh, siin on tegelikult side ka inimkaubandusega. teine küsimus. kas on mingisugust poliitilist tahet neid inimesi integreerida? paljud inimesed on jäetud lihtsalt äh, omapäi isoleerituks. kas on öö, äh, olemas teadlikkus, et see teema võib olla tõsine probleem. aitäh! ja lõpetuseks proua Vindberg. Tack herr ordförande och eh, tack herr Kirkop. Jag hörde inte ditt eh, inledande här för jag var lite sen med... Suur tänu, ma ei kuulnud teie esialgset sõnavõttu, jäin paraku hiljaks, sest mul end jäi täna hiljaks, aga tahaksin tänada teid teie tehtud töö eest ja ma loodan, et meil õnnestub äh, teie tööd jätkata, sellepärast et äh, selline töö on väga tähtis, Euroopa Liidu PNR-süsteem, kõik see, mis toimub liikmesriikides ja äh, proua Gomesiga Malmös me uurisime, kuidas on piirikontrolliga lood Malmös ja nägime, kui palju on saavutatud piirikontrolli valdkonnas Malmös. Malmö on muutunud linnaks, mis põhimõtteliselt keeb äh, ja kes, mis põleb, äh, kolmkümmend viis äh, autot põletati maha ja kasutatakse isegi käsigranaate kohalikes piirkonnas ja lugesin hiljuti ühte raportit ja ka ühte intervjuud härra Kirkhab, te olete öelnud, et Kirkhab et terrorismi ja immigratsiooni vahel ei ole otsest seost, kas te endiselt olete sellel samal seisukohal? Äh, kas teie arvates on endiselt terrorismi ja rände vahel seosed ebatõenäolised? me näeme, kuidas inimesed tulevad laevadega Euroopasse ning pärast panevad toime terrorirünnakud, on seda teinud Tuneesias, Belgias minu ees on pikk nime, nimekiri, mis seda puudutab, ma tahaksin, et äh, meie jaoks oleks kõik asjad selged ja me peame tõesti jõuliselt reageerima, et sellised terrorismirünnakud ära hoida tulevikus. suur tänu, äh, nagu te näete, härra Kerkhoff, äh, kolleegid tunnevad selle teema vastu väga põhjalikku huvi ja iseäranis suurt huvi tekitab neis teema kooskõlastamine liikmesriikide vahel. me kõik saame aru, et tegemist on kiireloomulise küsimusega, me tahame täpselt teada, mida see koordineerimine tähendab ja nüüd on ka ju uus volinik ametisse nimetatud nii et äh, meil ei ole eriti aega, nii kurb kui see ka ei ole, võib-olla võiksite need teemad siis koondada erinevate peapealkirjade alla ja vastata äh, põhjalikumalt nendele tõsistele küsimustele. suur tänu nende küsimuste eest võib-olla hakkasimegi siis sellest teemast pihta, mille, mida te just ise praegu käsitlesite. kõigepealt äh, hindan kõrgelt, äh, härra Kirchhoff, äh, teie tööd siin teie komisjonis, olen käinud mitmetel kuulamistel ning püüa, olen püüdnud vastata teie küsimustele parimal võimalikul moel. suur tänu teile teie suurepärase töö eest, PNR äh, reisijate andmete küsimustes, äh, küsimustes. minu äh, otsused üle otsusta ei otsustaks üle mina ise, vaid riigipead ja valitsusjuhid ja jah, minu institutsioonil ei ole otseseid volitusi selles valdkonnas, nii et ainus mõju, võimalus meile on usaldust üles ehitades liikmesriikides ning Euroopa institutsioonide suhtes usaldust tekitades ning tulevikku ette nähes olla, olles nii-öelda äh, arengutest ees. mina ei tea, kas meil on õnnestunud see viimase üheksa aasta jooksul, see ei ole minu hinnata. ma ütleksin omalt poolt, et ma olen liikmesriigid on üheksa aasta jooksul mind täielikult toetanud. ja praeguses Euroopa Liidu olukorras tõenäoliselt riigipead ja valitsusjuhid soovisid just nimelt keskenduda sellele usalduse ülesehitamisele, järk-järgulisele ülesehitamisele, see ülesanne ei ole kergete keeles, te teate seda ise. erinevate kogukondade ühendamine on raske. mina pean tegema Inteli äh, kogukonnaga, õiguskaitseorganitega, prokuratuuridega, diplomaatidega, rahandusministritega koostööd, pean neid kõiki ühendama, neid kõiki koondama, see on äh, iseenesest juba suur väljakutse. ja teemavaldkond on Euroopale jaoks tegelikult ju üsnagi uus töövaldkond. siin räägitakse palju luure keskagentuurist ja ja Ungaril kulus aega äh, föderaalses riigis selle ülesehitamiseks, meie ei ole föderaalne riik ja, ja me peame tekitama olukorra, kus äh, liikmesriikide politseiametitel oleks piisavalt äh, usaldust kesksesse organisse, et sellesse investeerida kui te oleksite kaks aastat tagasi või viis aastat tagasi minult küsinud, kuhu äh, me äh, jõuame tänaseks, siis ma ei oleks äh, pannud oma raha selle peale, mida me oleme tänaseks saavutanud, aga me oleme seda saavutanud. teemavaldkond on tundlik ja ma olen veendunud, et lähikuudel tänu komisjoni juhtimisoskusele, täna volinik Kingi oskustele ning tänu sellele et, et kaheksakümmend kaks protsenti Euroopa kodanikest leiavad, et Euroopa peaks mängima julgeolekuvaldkonnas suuremat rolli, isegi siis, kui me peaksime olema ainult toetava rolli täitja, ma arvan, et me midagi saavutame. ma arvan, et presidendid Juncker ja Tusk on sellest aru saanud. kui me tahame, et Euroopa projekti endiselt ka usaldatakse tulevikus, tuleb meil just nimelt sellesse teemavaldkonda panustada ning tegutseda kiiresti. olen selles veendunud loomulikult, proua Intvelt, tasakaalu saavutamine on raske ülesanne. ja ma ei hakka siin vaidlema sel teemal, kas ma olen demokraatlik või mittedemokraatlik ja et ma ignoreerin teie avaldused, ma ignoreerin täielikult inimõigusi, see <laughs> ma leian, et on naeruväärne, ma olen oma elust mingi osa ajast just nimelt inimõigustele püskendunud ja, ja hartat koostanud, olen äh, inimõigust, põhiõigusi äh, austama üles kutsunud äh, palju oma elus ja ma olen ennetava töö pooldaja. usun märkimisväärselt rohkem ennetustöösse äh, ja integratsiooni. ja ma arvan, et kui me sellele tähelepanu ei pööra, siis tekib nõiaring, kus me, meie tegevust ja meie arengut juhib just nimelt äärmuslus ja terrorism ma tervitan seda, et meil on julgeolekuvolinik, volinik Avramopoulos loomulikult tegi oma tööd ka pühendunult, aga siiski erinevad komisjoni osad tuleb ühe laua taha tuua selles teemavaldkonnas ja nagu ma juba ütlesin, mitte ainult siseasjade peadirektoraat ja justiitsküsimuste peadirektoraat ei pea laua taha kokku tulema. Äh, ka tööhõive äh, volinik, kultuurivolinik, hariduse äh, volinik kõik te, teemavaldkonnad on asjakohased. oleme selles kokku leppinud ja samas äh, kõik ei ole veel otsustatud, nii nagu ma ütlesin äh, volinik Kingile, mina loodan, et minu ametikoht muutub äh, ebavajalikuks, et komisjonis ja välisteenistuses on juba olemas vajalikud ekspertteatised ja sellist koordinaatorit terrorismivastaseks võitluseks ei olegi enam vaja. väga paljud esitasid küsimuse rakendusliku külje kohta Te saate kindlasti Euroopa uurimismääruse kohta kirjaliku vastuse, ma ei tea, kui palju on neid liikmesriike, kes on vastavad õigusaktid vastu võtnud, sama puudutab PNR teemat, ma ei ole kõikide üksikasjadega viimaseni kursis, ma ei tea täpselt, kui kaugele me oleme jõudnud, ma tean üldjoontes, aga igal juhul esitan teile kiiresti vastused kirjalikult. kuidas siis tagada seda, et liikmesriigid jagavad rohkem? siiani oli minu ülesandeks äh, liikmesriike veenda, määratleda ära, millised takistused on selle jagamise teel, millised äh, õiguslikud, tehnilised ja psühholoogilised takistused, miks äh, liikmesriigid sissi Eurotaki, Europoli, Interpoli andmeid ei edasta sellel tööl on olnud oma mõju, aga tõenäoliselt varem või hiljem tuleb meil äh, õiguslikule teele minna, et rakendamist äh, parandada. ja siin tuleb mängu komisjoni roll ja rakendusliku külje tagamisel, aga siiani oleme minu arvates saavutanud päris märgatavat edu. mis puudutab krüpteerimist. härra Albrecht on läinud, aga, aga krüpteerimine tõesti on teema, millega tuleb tegeleda, ma olen tema murega nõus, mina tahan, et krüpteerimisega tegeletaks tugevalt, et meil oleks tugev krüpteerimine ja mitte ainult selleks, et tagada eraelu puutumatus, loomulikult eraelu puudutavad andmed on meie jaoks olulised kõikide jaoks, äh, intellektuaalomand äh, ja, ja nii edasi ja nii edasi. seetõttu ei olegi leitud siiani lahendust, aga probleem on endiselt äh, jõus ja komisjon tegeleb selle teemaga. mida ma puudutan, mida ma mõtlen massiviisiliste ennetuslike investeeringutega? ma mainisin rehabiliteerimist, me peame liikmesriike äh, aitama, et nad saaksid korraldada programmid, nagu Prantsusmaa on teinud, selleks, et neid, kes on radikaliseerunud, äh, taas sellelt teelt välja aidata tegemist on esimese sellelaadse programmiga, seda on vaja kõikides piirkondades, arvab Prantsusmaa. ma ei usu, et teistes liikriikides oleks tõhusaid ähm, rehabiliteer-, äh, rehabiliteerimisprogramme, ka radikaliseerimise vastu võitlemise programmid äh, äh, vanglates. selles vallas võiksime me oma abi käe ulatada, lõimimine, haridus, mina äh, toetan igasuguseid loomingulisi lahendusi, ma arvan, et ma olen teie komisjonis juba öelnud, et, et äh, luua äh, virtuaalne Erasmus programm, üks miljonit araablast, üks miljonit Euroopa noort ühendada, see oleks väga hea. koolitused äh, ja Euroopa islami arengut soodustava soodustavad sammud, islamiuuringud näiteks ülikoolides ähm, on, on väga teretulnud, ma olen nõus sellega, aga see maksab oma summad. me peame ka sellest rääkima. interneti küsimus internetiüksus Europolis äh, on olnud väga tõhus. üheksakümmend kaks äh, protsenti on nendelt tegevuse tõhususe määr, me tahaksime veel kaugemale, me tahaksime näha, et liikmesriigid, et ettevõtted ise hakkaksid tegutsema. Google juba püüab välja töötada algoritmi äh, äh, hoiatuste saatmiseks kui te-, kui tegemist on äh, aadressidega, kes äh, ebaseaduslike veebilehekülgedele üritavad äh, korduvalt ligi pääseda ja ma arvan, et selles valdkonnas on siiski veel palju ära teha. ränne. me peame reaalsusele silma vaatama, rändevooge on kasutatud äh, aga marginaalselt terroristide poolt, Daeshi äh, poolt, Daeshi võitlejate poolt, Brüsseli ja Pariisi rünnakutes äh, Saksamaal kasutati samu võltsdokumente, samalaadi võltsdokumente ja tõenäoliselt kogu infot mul selle kohta ei olegi kes on tulnud äh, äh, rändevoogudega kaasa varjatult terroristidena. mida me saame teha selleks, et aidata väikeseid linnu? see sekkumise üksus toetab sellist programmi nagu Atlas, te tõenäoliselt olete sellega tuttavad ja tegemist on väga konkreetse, väga tõhusa koostööprogrammiga Äh, me oleme komisjoni kutsunud üles raha eraldama selleks, meil on oma raamistik ja äh, tehakse koostööd, uuringuid koos. see on üks võimalus. ja kuidas väike linn saaks oma ennetustegevust arendada, ma arvan, et üksteiselt õppimine ja heade tavade vahetamine on üks moodus seda teha ja ka CITES tasandil võiks parimaid tavasid vahetada. ja siis äh, komisjoni tegevuskava, äh, komisjon esitab äh, ajakohastatud versiooni sellest, see on luureüksustele muret avaldanud küsimus Süüria ja Iraagi küsimuses, me teame, et Daesh on keemiarelva äh, võimalust äh, kaalunud, vähemalt selline info on meieni jõudnud, ma ei ütle, et see juhtuks, aga seda infot tuleks igal juhul tõsiselt võtma. ning me ei tohiks selle eest tagasi kohkuda. kas meil on ühised kriteeriumid selle kohta, kuidas andmebaase täita? jah võib-olla mäletate, Hollandi eesistumise ajal võttis nõukogu vastu tegevuskava teekaardi selle teema kohta ning liikmesriigid püüavad siis praegu jõuda kokkuleppele, millised on ühised tingimused selle kohta, kuidas SIS andmebaasi ja Interpoli andmebaase täita. nii et vastus on jaatav teie küsimusele, ma võin jagada need kriteeriumid teiega. siin on, siia on koondatud äh, põhjalikud äh, ekspertteadmised. ma arvan, et ma olen äh, mõnedele küsimustele vastanud, jah, ma saan aru, ütleb härra esimees, väga palju oli neid küsimusi tõesti ja enne äh, kui me lõpetame, tahaksin ma öelda, et te ütlesite, et te olete valmis vastama kirjalikult PNR-i rakendamise küsimusele ja Euroopa uurimismääruse küsimusele, väga tore oleks teha seda kirjalikult, selle asemel, et lihtsalt pealiskaudselt ja fakte omamata vastata. suur tänu selle pakkumise eest, kolleegid, me oleme oma ajakavast kõvasti maha jäänud ja ja meil on Varjupaigaameti küsimus, see on väga tähtis teema, inimesed on oodanud selle teema käsitlemist, nii et kui on veel vastamata küsimusi, kas te võiksite mulle siis öelda, PNR ja Varjupaigaameti ASO küsimus. Äh, kas äh, loendad äh, megaandmebaasi küsimus, äh, mille ma esitasin, ma vastust ei kuulnud sellele, võib-olla see läks mul kõrvust mööda, aga ma tahaksin öelda, on märkimisväärne see, et reisijate info direktiiv kuus kuud pärast hääletamist ei suudata meile <laughs> kohe ära öelda, milline on rakendamise seis praegu, see on minu arvates šokeeriv. nagu ma ütlesin, PNR-i rakendamise küsimuses on parem, kui meile esitatakse kirjalik vastus ja me räägime sellest, rääkisime sellest küsimusest ka volinikuga ja seesama puudutab uurimisküsimust, uurimismääruse küsimust nii et nendele küsimustele võiks vastata kirjalikult. kui teistel on ka, kolleegidel on küsimusi, millele ei, ei vastatud, siis andke märku, teeme sellega, katsume sellega kiiresti ühele poole jõuda. tegemist oli küsimuste maratoniga, mis näitab, et liikme, et meie liikmetele pakub suurt huvi, kuidas on selles valdkonnas rakendamisega lood. ja see on tõesti tähtis teema. meie äh, tegeleme õigusloomega, me ei äh, võtta vastu õigusakte üksteise järel, aga me tahaksime, et meie õigusloome tegevus oleks tõhus ja seetõttu sellised äh, küsimuste-vastuste voorud, mis kujunevad maratoniks, suur tänu teile, et te siia tulite ja suur tänu, et te olite valmis meie küsimustele vastama, aitäh, et te äh, jagasite meiega oma aega ja meil on väga hea meel, kui te saate uuesti meie juurde tulla järgmiseks aruteluks või äh, õigusloomeprotsessiga seoses suur tänu, kolleegid, ja vabandust, et me oleme oma päevakavast pisut maha jäänud. So colleagues, we now move to um, point four, which is the consideration of the päevakorrapunkt äh, number neli, äh, mis puudutab Euroopa Liidu varjupaigaametit, Peeter Nillemärl on meie raportööriks, ma juba varem mainisin, kui, kuid mõningaid teist ei olnud veel kohal, et äh, Peter äh, raportiga, seoses on meil Jaso viie aasta äh, juubel ning äh, härra Niedermayer, äh, Niedermüller tutvustab raportit. nii et siis näete sinna samal ajal ekraanil slaide ja meil on ka näitus väljaspool. suur tänu, et Varjupaigaamet kõike seda meile täna tutvustab mis puudutab raportit, siis äh, tegemist on äh, Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformi käsitleva raportiga. Äh, me hakkame seda teemat arutama omavahel. ja ma ei teeks eriti pikka sissejuhatavat sõnavõttu, sellepärast et eelmise päevakorrapunkti peale kulus nii palju aega. nii et palun, annangi sõna Peeter Niedermüllerile, kes teeb omapoolse ettekande, siis saavad sõna variraportöörid pärast teda. palun, Peeter! suur tänu! härra esimees. kõigepealt suur tänu variraportööridele nende panuste eest. suur tänu komisjonile tehtud ettepaneku eest, suur tänu komisjonile abi eest, suur tänu nõukogule järjepideva koostöö eest. mul on suur rõõm ja au tutvustada seda raportit just nimelt sel päeval, kui Varjupagamet saab viieaastaseks. mul on väga hea meel vaadata siin neid pilte, mis EASO äh, saavutusi väga hästi illustreerivad. varjupaiga ja pagulaste kriis on pannud meie liikmesriikide varjupaigasüsteemid suure surve alla. liikmesriigid, mõned rohkem, mõned vähem, seisavad silmitsi väljakutsetega, mis on nende jaoks enneolematud. Euroopa Liit peab vastama tänase maailma väljakutsetele ning aitama liikmesriike kõige olulisem on see, et Euroopa Liit tabaks suurema ühtsuse ühise Euroopa Liidu varjupaigasüsteemi näol. me peame edendama rahvusvahelist ning Euroopa Liidu õigust, operatiivstandardeid varjupaiga küsimustes ning peame tagama seda, et Euroopa Liit saaks liikmesriikidele anda nii operatsioonilist kui tehnilist abi. samuti peab kandma Euroopa tasandilt poolt selle eest, et liikmesriigid kannaksid oma, täidaksid oma kohustusi. Euroopa peab suutma äh, ühise varjupaigasüsteemi rakendamist liikmesriikide poolt jälgima ning hindama. Euroopa varjupaiga tugiamet on selles protsessis tähtsal kohal. tervitan komisjoni ettepanekut, mille eesmärgiks on tugevdada äh, EASO-t selles kontekstis ja ma toetan seda, et varjupaiga tugiamet peab olema oma ülesannete kõrgusel äh, praegusel raskel ajal. kuna aja äh,, aeg on meil napp, siis keskenduksin oma raporti projektis äh, neljale peavaldkonnale. kõigepealt äh, EAS-ust peab saama täieulatuslik Euroopa Liidu amet, kes teeb koostööd liikmesriikidega, kuid jääb samal ajal sõltumatuks. see oli üks minu raporti peamiseid eesmärke. Teie volituslik amet, kus on suurenenud tehniline ja operatiivne võimekus, on hädavajalik, aga sellega kaasnevad äh, oma kulud meie eelarvesse. selleks on vaja suuremaid finantsvahendeid, suuremaid äh, inimressurssi kui me anname rohkem volitusi äh, ametile, siis äh, seda kajastab ka, äh, peab kajastama ka Euroopa Parlament oma järelevalve rolli täites ja seda ka seoses täitevdirektori ametisse nimetamisega. raportis olen ma püüelnud ka selle poole, et parandada töösuhteid valitsusväliste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu näiteks ÜRO ja nii edasi olen veendunud, et selliste institutsioonide kogemuste arvessevõtmine oh, tooks Varjupaigaametile kasu, tooks kasu Euroopa Liidule ja liikmesriikidele. valitsusvälised organisatsioonid võivad tuua oma lisaväärtust äh, ameti tööle. kolmas valdkond, ma variraportööris olen keskendunud äh, varjupaigataotlejate põhiõiguste tagamisele mina teen ettepaneku luua kaebuste mehhanism, mille kaudu varjupaigataotlejad saaksid esitada kaebusi äh, personalile ja, ja see, neid kaebusi äh, peaks ameti, põhiõiguste äh, ametnik uurima. ja EASO-l on tähtis roll ühise varjupaigasüsteemi järelevalve teostamisel ja mina teeksin ettepaneku kolmeteljeliseks süsteemiks. kõigepealt iga viie aasta tagant peaks toimuma üldhinnangu andmine. teen äh, ettepaneku, et kõiki liikmesriike hinnatakse kord viie aasta jooksul ning hinnatakse kõiki ühise varjupaigasüsteemi aspekte selline hinnang on ennetava iseloomuga, me saame puudujäägid tuvastada ning õigeaegselt kõrvaldada Nende hinnangute tulemused aitaksid luua ka selget pilti sellest, kuidas ühine Euroopa varjupaigasüsteem üldiselt toimib. teine hindamise tasand, iga-aastane varjupaiga olukord. amet viib läbi iga-aastase infoanalüüsi, äh, et vaadata, milline on varjupaiga olukord Euroopa Liidus ja suhted kolmandate riikidega hinnatakse äh, varjupaiga äh, taotluste mõju Euroopa Liidule ja rakendus, ühtse süsteemi rakendamist. nii et äh, näha ette ka tuleviku väljakutseid. ja nendest analüüsidest lähtuvalt võib varase hoiatuse menetlust käidut-, käivitada, et tagada liikmesriikide parem valmidus. iga-aastane hinnang võtab arvesse info, analüüsi tulemusi ning seal käsitletakse konkreetseid spetsiifilisi temaatilisi teemasid, äh, mis on äh, liikmesriikide olukorrast lähtuvalt erinevates liikmesriikides olulised. ja kolmas tase oleks siis äh, erakorraline olukord. EASO võiks algatada omaenda monitooringu kas omaalgatuslikult või komisjoni taotlusel. sellist monitooringut viiakse läbi ainult erijuhtumite puhul, kui olukord on liikmesriikides muutunud iseenesest murettekitavaks, sõltub ükskõik millise varjupaigasüsteemi aspektiga seoses ja kui tegemist on sellise arenguga, mis ohustab ühise äh, varjupaigasüsteemi tulevikku, kui me õigeaegselt ei reageeri no,. loomulikult raport ise on põhjalikum, üksikasjalikum, aga praegu tänaksin teid tähelepanu eest ning ootan juba pikisilmi teie konstruktiivseid ettepanekuid, aitäh! suur tänu, see oli väga ülevaatlik ja kokkuvõtlik ning äh, ma arvan, et see on heaks aluseks äh, arutelule. Lähmegi nüüd arutelu juurde, härra Kõil, palun. suur tänu. alustuseks õnnitlen EASO-t viienda juubeli puhul. ma arvan, et see amet ei ole mitte ainult oma ülesannet täitnud, vaid me peame olema neile tänulikud, et nad on tõestanud oma vajalikkust. täna on selge, et nende töö on äh, määrava tähtsusega. me räägime ka pädevuste laiendamisest, vahendite suurendamisest äh, selleks, et tagada ühine Euroopa Euroopa varjupaiga taotlemise süsteem. ma loodan, et selles uues süsteemis lepitakse peagi kokku, et meil oleks vastav varjupaigatoetusamet, mis tõesti oleks varjupaiga täievoliline amet ja ma pean teile ütlema, et ma ei usu, et see ajakava peaks olema sõltuv teistest arengutest selles vallas. seega tahaksin täna ka, tänada ka oma kolleegi, raportööri Peter Niedermüllerit selle raporti eest. meie kohtumised olid äh, väga tõhusad ja ootan ka tulevast koostööd nendega. nüüd, äh, mis puudutab märkusi. esiteks, meil on vaja ametit, mis suudab uurida ja järge pidada ühisest äh, varjupa-, Euroopa varjupaiga taotlemispoliitikast, samal ajal austades liikmesriikide pädevusi. me ei saa asendada liikmesriikide vastavaid töötajaid, aga me peame tagama, et kõik lähtuksid ikkagi Euroopa reeglitest, et äh, vastaksime praegustele ja tulevastele väljakutsetele see uus pädevus peab soodustama vastastikust usaldust. see ei tohi tekitada liigset koormust liikmesriikidele ja samal ajal ei saa liikmesriigid valida, kas nad osalevad selles või mitte. komisjon peab võtma siin juhtrolli, siin tuleb tagada teabevahetus ning ka vahetu tegevus vajaduse korral tuleb tagada, et äh, järelmeetmeid teostataks ning et oleks motivatsiooni ka erinevaid meetmeid vastu võtta ning oluline on ka parlamendi roll siin seireüksusena. ma leian, et äh, meil peab olema nii suur kooskõla kui võimalik varjupaiga otsuste osas ja seda saab tagada ka infovahetuse kaudu ning tuleb suurendada koolituste osakaalu. ootan juba koostööd raportööri ja teiste variraportööridega, ma olen veendunud, et jõuame hea lahenduseni mõistliku aja jooksul, suur tänu! aitäh, Carlos! nüüd äh, kolleeg äh, Wikström ja aitäh ka sinu ettekande eest Peaassambleel. suur tänu see on hea, et Euroopa institutsioonid said üldse sõna esimest korda ajaloos ja mul oli suur au meid esindada seal. see oli tõesti suurepärane üritus ning äh, ma, kui teil on konkreetsemaid küsimusi, mis seal toimus, siis hea meelega jagan kogemust. aga suur tänu, Peeter, aitäh, kallis Peeter, hea, hästi tehtud töö eest. ma kasutaksin võimalust, et südamest õnnitleda ka Easot viienda sünnipäeva puhul. ja ma tõesti soovin Easole igati edu ka tulevikus. nagu Carlos juba ütles, tegemist on määrava tähtsusega teemaga, et meil oleks tõesti Euroopa varjupaigapoliitika ja meil on Easot vaja praegu rohkem kui kunagi varem ja võib-olla tulevikus veelgi enam ma leian, et raportöör on siin eelnõus olulise välja toonud. me jagame seda veendumust, et Yaso peab olema tugevam ning nende volitusi tuleb tugevdada ja laiendada. ma nõustun ka Peeteriga, et tugevdada tuleb suhteid vabaühenduste ja ÜRO ametiga aga me peame siin liikuma edasi ettevaatlikult selleks, et tagada, et see amet ikkagi jääb ja sõltumatuks, see on määrava tähtsusega. ma leian, et sama tähtis on ka liikmesriikide süsteemide seire, seda, seal, selleks on vaja teatud tagatisi, aga seda tuleb ka tugevdada. Dublini reeglite raportöörina tean, et Äh, amet peab vastama mitmetele reeglitele, see puudutab ka uut ümberpaigutamissüsteemi, aga me peame seda analüüsima äärmiselt ettevaatlikult sarnaselt teistele ettepanekutele, mida praegu käsitletakse, mis puudutab ka menetluste, kvalifikatsioonide direktiivi, vastuvõtudirektiivi ja nii edasi. ja need kõik on omavahel väga tihedalt seotud me ei saa liikuda nendega eraldiseisvalt edasi. me peame jääma selle lähenemise juurde, kus parlament analüüsib äh, seda ühise Euroopa varjupaiga taotlemise perspektiivist ja ühtse paketina, mis muidugi hõlmab ka EASO ettepanekut. süsteemi parandatakse ainult ühe korra ning selleks, et me saaksime ühe korraga kõike parandada, me peame tõesti põhjalikult analüüsima ja käsitlema neid vaheli, omavahelisi seoseid selleks, et äh, me saaksime süvitsi minna kolleegidega arutelude käigus erinevates formatsioonides, tahaksin praegu kasutada võimalust, et Äh, natukene pikendada seda muudatusettepanekute esitamise tähtaega paari nädala võrra. see võiks olla novembri keskpaigas, sest meil tõesti on vaja seda teemat käsitleda ja põhjalikumalt koordineerida neid teemasid raportööride vahel. ettepanekuid on väga palju praegu tehtud. ja oluline on, et me oleks kõik need muudatusettepanekud põhjalikult läbi kaalunud sest raport juba iseenesest on väga hea. teiste ühiste varjupaiga poliitikate osas meil eraldi raporteid ei ole, seega ma ei leia, et selline tähtaja pikendamine tekitaks kellelegi probleeme, seega me peaksime tõesti praegu seda võimalust kasutama. ma palun, et sekretäriaat seda arvestaks et meil oleks natukene rohkem aega, et me saaksime ka erinevates fraktsioonides seda põhjalikumalt käsitleda, saaksime vaadata, mis on need ettepanekute vahelised seosed. seega, Peeter, suur tänu veel kord ja jah, sulle palju õnne, aitäh okay,! suur tänu! praegusel hetkel tähtaeg on üheteistkümnes oktoober, aga kui raportöör on nõus, siis võime seda käsitleda. ECR-i variraportöör härra Alla Aho, palun. aitäh, suur tänu härra Niedermüllerile selle raporti eelnõu eest. ECR põhimõtteliselt toetab ettepaneku eesmärke, kui me räägime tehnilisest ja operatiivabist liikmesriikidele, praktilise koostöö ja teabevahetuse suurendamine liikmesriigiti, koolitused ning Äh, ühtse Euroopa poliitikasüsteemi rakendamise äh, seire ja pädevused liikmesriikides. ehk siis me toetame kõike, mis loob liikmesriikidele lisandväärtust rändekriisiga toimetulekul. mul on siiski ka natukene kriitikat seoses selle raporti projektiga. paljudes muudatusettepanekutes raportöör rõhutab vabaühenduste rolli. seda lähenemist meie toetada ei saa, sellepärast et poliitiline ja ideoloogiline neutraalsus taoliste organisatsioonide puhul on sageli küsimärgi all ja seda ei saa kuidagi tagada. ECR-i jaoks on ka oluline, et varjupaika puudutavad otsused oleks ikkagi liikmesriigi pädevuses, nii nagu komisjoni ettepanek seda näeb seetõttu me ei toeta viiteid äh, avalduste ühisesse läbivaatamisse, mida teeksid siis liikmesriik ja EASO ühiselt. loomulikult oleks hea, et kõik liikmesriigid kohaldaksid samu kriteeriume ja standardeid selleks, et vältida sellist äh, varjupaiga poodlemist või taotlemist seal, kus see süsteem on lihtsam oluline on siin silmas pidada ka seda, et varjupaigasüsteemi ei kasuta mitte ainult inimesed, kes tõesti abi vajavad, vaid ka need, kes tegelikult abi ei vaja. seetõttu otsustamine peab toimuma riigi tasandil, lähtudes loomulikult Genfi konventsioonist ja muudest vastavatest õigusaktidest. seega suur tänu veel kord ja ootame koostööd raportööriga. aitäh nimekiri on suletud, aga Anna soovib ka sõna. ja Cecil, palun tõesti tehke lühidalt, sest aega on meil vähe. Teil on üks minut aega. aitäh, ma tahtsin ka tänada Peeterit. ja kolleeg Kavres saab ka pärast sõna, ma vabandan, et te jäite kahe silma vahele. nii, Anna Komes, ma toetan seda, mida kolleeg Niedermüller ütles ja ma nõustun ka sellega, mida Kallas Koju ja Cecilia Wikström ütlesid. ja ma tahtsin öelda, et me peaksime seda käsitlema paketina, sest mõned inimesed soovivad EASO rolli vähendada, et teisi ameteid tugevdada just need, kes tegelevad näiteks julgeolekuvaldkonnaga, mitte üldse tegeleda nii palju varjupaiga teemadega ja selle vastu me oleme jõuliselt. ja nüüd äh, roheliste nimel Terje Kaarbras. aitäh, teen lühidalt. ma tervitan Peeteri Nüll raportit. seal rõhutatakse EASA rolli tugevdamise määravat tähtsust, mis puudutab just äh, tehnilist äh, rolli, operatiivkoostööd olukorras, kus mõned liikmesriigid on suurema surve all kui teised. selle uue ettepanekuga peame tagama, et me ei oleks enam reaktiivsed ja et meil oleks ainult lühiajalised poliitikad, meil peab olema selline järjepidev varjupaigapoliitika, mis puudutab avalduste ja taotluste läbivaatamist, et me oleksime tõhusad, kiired me teame, et liikmesriigiti tegevustest ei piisa selleks, et kriisiga praegu toime tulla ja seetõttu me peame parandama EASO rolli ja võimalust survel olevaid riikeid aidata. meil on vaja nii tehnilisi kui operatiivmeetmeid, et EASO saaks seda abi pakkuda kokkuvõtlikult ma olen rahul sellega, kuidas Peeter Niedermüller on käsitlenud kriitilisi teemasid, mis on määrava tähtsusega ka roheliste jaoks. ma räägin konkreetsemalt ettepanekust, mis puudutab konsultatiivfoorumi rolli ning põhiõiguste ametniku rolli loomist me tunnustame neid ettepanekuid ja tervitame neid ning ka EASO aruandluskohustus on meie jaoks oluline. kui me anname EASO-le suuremad volitused, siis me peame ka samaaegselt suurendama ka nende vastutusvõimet ja nende monitooringut. suur tänu Peeterile, suur tänu esimehele. aitäh ja nüüd koostöö. Cecil Kiange, palun. aitäh, tahtsin öelda, et äh, suvel käisime Maltal. see oli äärmiselt oluline reis ning äh, lähiajal anname ülevaate ka selle reisi tulemustest. ma tahaksin tänada Peeterit tehtud töö eest kolleegidega ühiselt nägime seda, kui oluline on EASO töö seal kohapeal ning äh, tõesti, meil on vaja sellist kõikehõlmavat äh, lähenemist, sellist holistlikku lähenemist. ning kui me räägime varjupaigapoliitikast, siis EASO-l peab olema võimalus tõesti selle teemaga põhjalikumalt tegeleda. kolleeg Niedermann, palun, lõpetuseks. aitäh, tahaksin tänada kõiki variraportööre, ma loodan, et äh, jõuame parima võimaliku raportini ja loomulikult ootame muudatusettepanekuid. me peame sekretäriaadiga läbi rääkima Cecilia äh, ettepaneku osas võib-olla leiame mingi ühise lahenduse lähipäevadel, aitäh! suur tänu, Peeter! Te olete heades kätes. nagu juba kõlas, täna on Jasso viies aastapäev ja paljud meist on osaliselt Jassoga seotud olnud vähemal või rohkemal määral. ma mäletan kuidas Jean Lambert ja teised on selle teemaga tegelenud. ja ma tahtsin teada, kas EASO esindajad sooviksid sõna võtta siin arutelu lõpuks. võib-olla üksteist võtaks sõna võib-olla EASO juht. Joana, loomulikult, kui lubate kõigepealt eh, suur tänu kõigile, aitäh raportöörile, härra Niedermüllerile, kõikidele parlamendi liikmetele, siin on palju tuttavaid sõbralikke nägusid. aitäh, et olete meid siin majas jälle vastu võtnud, see on justkui oma kodu meile. nüüd on meil viie aast-, viies aastapäev. ja eelmise aasta septembris kriisikollete mõiste võeti komisjonis kasutusele ja tegemist oli valdkonnaga, kus EASO-l tegelikult varasemaid kogemusi ei olnud ning sellest ajast kuni märtsis allkirjastati Euroopa Liidu Türgi kokkulepe. selle aja jooksul me juba tegutsesime ja saavutasime tõesti imesid et koha peal kriisile reageerida. Need, paljud ütlevad, et pilt on väärt rohkem kui tuhat sõna. ma võiksin pikalt rääkida, aga mina ei suudaks ka nendest fotodest paremini kirjeldada, milline on olukord seal kohapeal. seega suur tänu veel kord, et saame seda siin libekomisjonis ka täna tutvustada. me tahaksime tänada ka Peter Niedermüllerit äh, selle raporti eest mis puudutab äh, raporti järeldusi ja ettepanekuid seoses uute ettepanekutega e, EASO volituste laiendamise osal. loomulikult on meil vaja rohkem vahendeid, rohkem personali, kui me kasvame ja kui Euroopa, kui Euroopa Liit soovib tõesti adekvaatselt kriisile reageerida, see kriis on püsiv, see ei lõppe paari kuuga ning me peame sellega toime tulema nii varjupaiga taotluse kui rändekriisiga. siinkohal tahaksin tänada raportööri nende objektiivsete ettepanekute eest. me tõesti jagame samu seisukohti, kui siin ka raportis välja on toodud. on oluline, et me ühiselt liiguksime samas suunas, pidades silmas ka neid muudatusi ma hindan kõrgelt äh, ka libekomisjoni tööd. Te olete meid alati toetanud, eriti mis puudutab ka ressursside küsimust ja ma olen veendunud, et ühiselt, kui me vaatame läbi need ettepanekud ja kui me vaatame, mis võiks olla see ameti tugevam roll, siis äh, jõuame selleni enne, kui läheb mandaadi heakskiitmiseks ma tahaksin tänada ka raportööri ja libekomisjoni toetuse eest, nende ühismissioonide eest, külastuste eest, erinevate viiside eest, kuidas te olete meid, meie töös toetanud. raportöör on keskendunud põhiõigustele ja ma tahaksin siin rõhutada põhiõiguste rolli ja ka vaiete apelleerimise võimalust. loomulikult liikmesriik, EASO saab äh, liikmesriike toetada, mis on õiged viisid varjupaiga taotlemiseks ja põhiõigused on meie tegevuse lahutamatu osa. loomulikult kõik koolitused, äh, lähtudes meie põhimäärusest äh, ja nii edasi, see kõik haakub põhiõigustega kui me saame seda veelgi paremini teha, kui me vaatame, mis võiksid olla need võimalused, et tagada, et äh, meie igapäevatöös see veelgi paremini kajastuks, siis kindlasti andke teada. samal ajal on mul ka hea meel, et äh, paar kuud tagasi, seitse kuud tagasi olin ma ka siin libe komisjoni ees, kus me rääkisime tugevamast dialoogist kodanikuühiskonnaga, ka seda on siin raportis nüüd kajastatud. me oleme ametisse nimetanud kodanikuühiskonna ametniku, seega see on tähtsamal kohal meie tööprogrammis nii sellel aastal kui ka järgmisel aastal ja me ei kohtu kodanikuühiskonnaga enam kord aastas, vaid Brüsselis ja mujal on meil palju ühiseid Äh, tööprojekt äh, ÜRO-ga, ÜRO ametiga oleme ka koostööd suurendanud. meie igapäevatöös on meil ÜRO juures sideametnik. me töötame igapäevaselt UNHR-iga ja ning äh, loodame, et saame seda tulevikus veelgi paremini teha. ja lõpetuseks ütleksin, et äh, see kalender ja ajakava, mille libe komisjon välja pakkus, siis oluline on, et me kasutame praegust hetkeolukorda ära ja saame need muudatused sisse viia nii kiiresti kui võimalik, see on oluline nii ASO kui Euroopa jaoks. suur tänu teile ja aitäh veel kord senise toetuse eest suur tänu. ma arvan, et nüüd peaksime andma sõna ka komisjoni esindajale, aga ma tõesti vabandan, aega on meil väga vähe. aga kui saate kiiresti vastata, siis palun. ja siis lõpetame. Thank you, thank you, Mr Chair for that and I just take the opportunity. aitäh, härra esimees tahaksin tänada ka raportööri raporti projekti eest ning senise töö eest, ka selle eest, äh, et raportöör soovib äh, kiiresti tegutseda. tahaksin tunnustada raportööri ka selle eest, et üldiselt ta nõustub eelkõige põhielementides komisjoniga, mis puudutab näiteks äh, tehnilist ja operatiivabi kui tohib, siis tooksin välja paar aspekti, millega kavatseme läbirääkimistel keskend- äh,, uur- äh,, keskenduda. koolitus kõigepealt. me peame uurima, kuidas seda koolitust tuleks äh, anda vabaühenduste ja ÜRO-ga koostöö on ka väga tähtis, aga me uurime veel neid muudatusettepanekuid, analüüsime neid tä äh, täpsemalt. siis ähm, õiguskaitseorganitega koostöö, kuidas see õiguslikult peaks toimuma? seda veel ei tea, siis äh, täitevdirektori koha pealt paneb äh, raportöör ette, et nõukogu ja äh, parlament lepiks kokku, see natukene hälbib üldisest lähenemisest, aga eks me vaatame, millised on läbirääkimiste tulemused ka Euroopa äh, ranna- ja piirivalve küsimustes. raportis soovitakse ka piirangud kõrvaldada selle kohta, mitu ametiaega peadirektor saab ametis olla. me üritame leida parema tasakaalu ka juhatuse ja direktori vahel. ning viimane asi, see põhiõiguste ametniku kaebuste esitamise mehhanism, jah, see on äh, sees ka piiri- ja rannavalve määrustikus, me peame nende aspektide üle veel mõtlema ning uurima, kuidas see nii paremini kohaldada äh, varjupaigaameti puhul. aitäh teile, aitäh variraportööridele ka äh, ning suur tänu ka selle, nende piltide eest, nagu juba öeldud, üheteistkümnes ok-, oktoober muudatusettepanekute tähtajana on liiga lühike aeg raportöör. kui te näete võimalust, et seda aega saaks pikendada, siis palun tehke nii. I think that we need, we don't need an eternity, we need ma arvan, et meil ei ole vaja tervet igavikku, aga paari nädalat. loodetavasti ta võtab seda arvesse, sest koostööd on nii võimatu teha muidu aitäh, igatahes raportöör vaatab siis. Gone now to point five, which is the big deal. punkt viis, suurandmete mõju põhiõigusele, eraelu puutumatus, andmekaitse, diskrimineerimiskeel, turvalisus ja õiguskaitse, raportöör on Anna Koomes. see on esimene arvamuste vahetus Anna Koomes vast ise selgitab seda teemat täpsemalt. aitäh! andmepõhine majandus on öö, võimalus majanduskasvuks, töökohtade loomiseks, tekivad uued ärimudelid, teenused ning suureneb tootlikkus. mõningad inimesed nimetavad seda neljandaks tööstusrevolutsiooniks sellega on ka palju tegelenud juba kolleegid ITRE komisjonis. aga ka nemad mõistavad, nagu näitab ka meie sellel aastal vastu võetud resolutsioon, et meil on vaja analüüsida, kuidas suurandmed, mis on selle neljanda tööstusrevolutsiooni aluseks on kooskõlas ÜRO andmekaitse ja diskrimineerimiskeelu raamistikuga, sest suurandmed tega käivad kaasas ka ohud ja väljakutsed, eriti seoses põhiõigustega. mõned inimesed teesklevad, et suurandmed puudutavad ainult statistikat, üüratuid andmebaase Silicon Valley mõned inimesed näiteks väitsid nii, kui me neid külastasime selle aasta alguses. aga loomulikult ei ole tegemist traditsioonilise statistikaga, ka laiemalt võttes. see puudutab näiteks ka öö, äh, öö, äh, tööstuslike andmebaaside omamisõigust Nendesse andmebaasidesse kuuluvad üksikandmed, mida on vaja kaitsta. isegi võt-, võttes, võttes arvesse, et andmed arenevad kogu aeg ning äh, neid pärinevad erinevatest allikatest, siis on järjest tõenäolisem, et andmesubjekte on võimalik tuvastada ja seetõttu kehtivad ka andmekaitsereeglid. see omakorda tekitab palju muret, näiteks võib täheldada USA-s FTC ja Valge Maja raporteid, mis ühendavad suurandmed ka näiteks asjade internetiga. Nad toovad välja samad mured eelmisel nädalal osalesin seminaril, mille korraldas Saksa, Saksamaa tööstus, näiteks BMW esindaja rõhutas seda, neid probleeme, mis on seotud andmevahetusega kindlustusfirmadega. liiguvad eh, tõesti isikuandmed, eh, need ei ole anonüümsed andmed enam seega toimub suur andmetöötlus tänapäeval, aga see süsteem on väga hägune ning seetõttu inimesed ei tea, kuidas nende andmeid kasutatakse. ning seetõttu ei saa nad ka, ei saa ka usaldada seda, kuidas neid otsuseid tehakse, näiteks need nutiseadmed, äh, kiibid, mis on igal pool näiteks asjade internetis. ega inimesed sellest asjast päris hästi aru ei saa mina kujutan ette mitmeid viise, kuidas suurandmed võivad olla väga kasulikud, mitte ainult poliitikate suunamises, haldussüsteemi läbipaistvaks muutumises, aga loomulikult kujutan ma ette öö, äh, seda, kuidas suurandmed aitavad kaasa profileerimisele ning sellele, kuidas õõnestatakse põhiõiguseid. seetõttu meie raport ning ma ootan loomulikult ka kolleegide panust sellesse väga olulisse valdkonda. seetõttu raport peab keskenduma läbipaistvusele, kui me räägime andmete kogumisest, sellele, milliste reeglite põhjal andmeid kogutakse ja töödeldakse ning peame rõhutama seda, et inimestel peab olema korrektne juurdepääs sellele, kuidas nende andmeid töödeldakse läbipaistvus ning juurdepääs teabele on suurandmete puhul väga oluline. inimestel peab olema õigus anda oma selge ja informeeritud luba oma andmete kasutamisele ka avaliku sektori poliitikate kujundamisel ja muudes valdkondades, kus tuleb ka tagada, et ei kuritarvitataks isikuandmeid ning samuti peame me vaatama öö, neid viise, kuidas andmete töötlust kasutatakse profileerimiseks, muudeks diskrimineerivateks tegevusteks, ka reklaamiks, turuanalüüsiks ning avaliku sektori poliitikate väljakujundamiseks, kaasa arvatud õiguskaitseorganite puhul. see peab, see ei tohi kaasa tuua Äh, mitte mingisugust diskrimineerimist. aitäh, Anna! mind väga huvitab äh, nüüd selle küsimuse üle kohe ala, algav arutelu. Te kõik mõistate, kui üüratu see temaatika on. suurandmed võivad tõesti õõnestada privaatsust. see teema on tõesti väga tõsine mul on väga hea meel, et meil on piisavalt eksperte siin komisjonis sellega tegelemiseks. panin tähele, et ITRE komisjon soovib esitada ka omapoolse arvamuse, aga ma olen veendunud, et meie komisjon peab selle väga tõsise teemaga, nimelt asjade internetiga tegelema. peame uurima, kuidas meiepoolseid andmeid töödeldakse ja kuidas on tagatud privaatsus. alustame siis esialgset arutelu härra Voss. aitäh, härra esimees. kõigepealt tuleb tunnistada, et digitaliseerimine on selline asi, mida me alles napilt mõistame või tunnetame, aga me juba leiame, et see muudab kõike põhimõtteliselt. seetõttu suurandmete puhul ei pea me nägema ainult ohtusid, mis siin võivad esineda, vaid nägema ka võimalusi, mis võivad tuleneda suurandmete kasutamisest. andmete öö, kaitse ei ole seotud mitte ainult põhiõigustega, vaid ka ettevõtlusega, julgeolekuga ja iseenesest ka tervishoiuga, mida suurandmed võivad ohustada. me oleme arutelu alguses, meil on, oleme siin kaalunud ka juba neid põhiõigusi selles kontekstis. meil on vaja sellele midagi lisaks välja mõelda me peame tagama sellistele andmetele lihtsama äh, juurdepääsu. avalikes huvides kogutud andmed näiteks võivad olla sellised, äh, millega uuritakse, kuidas mingite haiguste vastu paremini äh, võidelda. ehk siis selliseid andmeid tuleks kasutada ainult sellisel juhul, selli-, Äh, kui äh, üksikisik annab selleks loa või äh, või, või siis nii, et, et sellel üksikisikul on nendele juurdepääs. Ähm, su-, suurandmeid saab kasutada ka headeks asjadeks. seda tuleks siin arvesse võtta ning arutelu juba liigub selles suunas, et me, miks peaks üksikisik saama oma andmeid tagasi hoida, kui, kinni hoida, kui avalikes huvides oleks nende kasutamine. seega me peaksime saavutama tasakaalu, me ei peaks mitte ainult ründama suurandmeid, aga samas tuleb tagada ka, et üksikisikud ka saaksid sellest kasu ning et nende põhiõigusi ei rikutaks Okay, thank you, Mr Ross. Next is uh, Jan Albrecht, please. aitäh, Jan Albrecht, palun. suur tänu ka selle algatuse eest. see on üks paljudest erinevate komisjonide algatustest suurandmete valdkonnas. tuleb tunnistada, et praegusel hetkel on arutelu tegelikult juba päris kaugele jõudnud, suurandmed tegelikult on midagi sellist, et me ei tea, millest me siin räägime, jah, see on lihtsalt suur kogus andmeid. ma arvan, et ettevõte ja innovatsioon liigub pigem sinna suunas, et äh, andmeid tuleks targemini, nutikamalt töödelda, et neid saaks paremini ära kasutada. me ju näeme, et, et andmete kogus iseenesest ei ole eesmärk. vahel on parem teada, äh, mida täpselt andmed sisaldavad. ning tundub, et järjest rohkem kritiseeritakse tuima andmete kogumist. seda, et, et nendest üüratutest kogustest tegelikult on väga keeruline sotti saada. ehk siis me peame nüüd otsustama ära, millest me räägime. kui me räägime isikuandmetest, siis andmekaitsepaketiga astusime me edasi olulise sammu ning me ei peaks seda arutelu uuesti avama ennem kui see määrustik ellu rakendub. meie sõnum peaks olema selge. nüüd räägime me nende reeglite ja standardite ellurakendamisest. me soovime, et meie põhimõtted ja seadused oleks tehniliselt ellu rakendatud, näiteks see lõimitud privaatsus näiteks sageli pole vaja innovatsiooni jaoks teatud isikuandmeid koguda. Nad võivad olla anonüümsed. kõik ju on nõus, et, et isikuandmete töötlemine peaks tulenema lepingutest või vastavalt, peaks toimuma vastavalt nõusolekule. aga innovatsiooni uued reeglid peaksid keskenduma eelkõige äh, anonüümsusele või nutikale andmetöötlusele, kus üritatakse vähendada isikuandmete identifitseerimist. see on minu jaoks oluline asi. teiseks, me peaksime keskenduma, nagu Anna Koomeski ütles, diskrimineerimisele on võimalus, et Äh, tarbijad tegelikult ei mõista, mis toimub, isegi kui nad on andnud äh, loa oma isikuandmete kasutamiseks. ehk siis tuleb mõista andmetööst töötlemise taga olevat loogikat, mida tähendab see, äh, et, et algoritmid töötavad ja siis töötatakse välja uued tooted ja nii edasi me peame siin silmas pidama olemasolevaid andmekaitsestandardeid, looma rohkem läbipaistvust ning rõhutama ka tehnilisi tagajärgi andmetöötlemise puhul, eriti kui me peame silmas asjade internetti. ka äh, internetisisu direktiiv siseturu puhul on koht, kus me nendest teemadest juba räägime. ning lõpetuseks oluline on sisse tuua ka eetilised kaitsemeetmed, et ei tehtaks mingisuguseid valesid järeldusi näiteks, kas on olemas mingisugused piirid, mille, mis teemade puhul võib suurandmete analüüsi läbi viia või on lubatud absoluutselt igasugune analüüs? mina, minu taust on õiguskaitseorganites, näide on mul alati selline, et kas me peaksime uurima punapäiste inimeste ohtu turvalisusele. ma ei tea, kas me peaksime tegema. Sofi, ma sinust ei räägi. igatahes me peaksime kaaluma neid eetilisi piire, milliseid analüüse võiks üldse lubada ning kas peaks olema mingisugused piirid, et ei peaks analüüsima igasugust teavet või peaksime vähemalt ütlema, et teatud valdkondi võib analüüsida ainult siis, kui see toimub anonüümselt. nii palju praegu minu poolt, aga ma olen valmis panustama ka konkreetsete ettepanekutega hiljem, aitäh! proua Stevens. Dank u wel, voorzitter en collega's. Ik zal het kort houden ook. aitäh, kolleegid, teen lühidalt. tahaksin tänada raportööri. minu arvates see arutelu on olnud väga kasulik, sest see toimub rahulikult, mõistlikult, uuritakse erinevaid võimalusi. loomulikult ei soovi ma takistada innovatsiooni me peame jätkuvalt äh, toetama innovatsiooni. suurandmed on selline katustermin, mis hõlmab paljusid aspekte. loomulikult tuleb kaitsta privaatsust, see on minu ja minu fraktsiooni jaoks väga tähtis. seetõttu peame leidma tasakaalu privaatsuse ja ettevõtlusvõimaluste vahel. siit tuleneb ka minu küsimus, millised on andmetöötluse piirid, nagu kolleeg ütles, kui kaugele me võime andmetöötlusega minna ning milliseid andmeid me töötleme? kas me töötleme kõike? ning kes kontrollib? minu arvates on see arutelu tähtis. riigi roll, liikmesriikide roll on siin tähtis. ning ka see, et Euroopa Liit astub vastu Google'ile, Amazonile, Twitterile ja teistele hiiglastele. võib-olla te olete ka seda lugenud, aga hiljuti tundub, et Facebook on hakanud tegelema tsensuuriga, mis tegelikult tähendab ju sõnavabaduse piiramist. kuidas saab tagada sõnavabadust, kui teatud asjad eemaldatakse? ka seda tuleb siin andmetöötluse ja suurandmete kontekstis arvesse võtta. ma lõpetaksingi siinkohal. olen valmis tegema edasist koostööd aitäh. suur tänu, proua Roos. Thank you very much. Uh, I really uh, want to stress what Jan already said, that uh... aitäh, tahaksin tahaksin rõhutada seda, mida Jan juba ütles. me oleme sellest teemast juba varem rääkinud ning selle dokumendi puhul üritame me leida viisi, kuidas saaksime me luua reeglistiku, mis oleks, kaitseks põhiõigusi tehniliselt neutraalselt. suurandmed on metafoor. arvuti ju ei arvuta tänapäeval, ta teeb paljusid erinevaid asju, aga me nimetame seda ikkagi arvutiks. suurandmete puhul ka ju ei, ei tähenda see seda, et, et on tohutult palju andmeid, me räägime siin andmete analüüsimisest, sellest, kuidas sealt teadmisi välja äh, koukida. see on uus maailm, see on nagu analoog ja digi- äh,, äh analoogmaailmast digitaalsele maailmale üleminek. meie ei ole selle spetsialistid, aga me, meie oleme inimõiguste spetsialistid. seega me ei peaks nii palju rääkima sellest, kuidas andmeid analüüsida, vaid milline on selle analüüsi tulemus ning kuidas neid analüüsi tulemusi saab rakendada ning kust tulenevad ohud inimestele. ning andmete üldkaitsemääruses oleme me sellega päris kaugele jõudnud, aga oluline on arutada üheskoos neid konkreetseid küsimusi, näiteks in-, asjade internetti ja, e-, ja äh, suurandmete analüüsi Äh, mis nende juures on need lüngad, mis andmekaitse määrustikus on välja jäänud ning kuidas ettevõtted saavad seda ära kasutada, see on üks pool. teine pool on see, kuidas võimuorganid, ka majandusliku võimu öö, organid saavad seda ära kasutada ning meie peame siin kaitsma just ka võimuvõitluses inimesi. see ei pruugi, võimuvõitlus ei pruugi olla ju öö, poliitiline. näiteks arstil on võim patsiendi üle ja nii edasi. meil on siin üsna palju häid kogemusi juba ja on väga oluline, et me liigume õiges suunas. et me ei hakkaks pidama tehnoloogilisi arutelusid, sest seda, neid peab pidama kuskil mujal, mitte siin. aitäh, Marju! üks asi veel ennem, kui Anna Koomes sõna saab. ma arvan, et kõik me oleme mõelnud selle teema üle. võib-olla me ei peaks hakkama siin jalgratast leiutama. meil on olemas andmekaitsevõrgustik juba. selles algatusraportis peaksime me selle struktuuri juurde jääma, sest asjade internet ei ole veel plahvatuslikult laienenud, see fa-, on alles algusfaasis. sellest võime me saada palju kasu, aga üks aspekt teie raportis, mida tuleks ekspertidel lasta analüüsida, on see, et see, see paradigma muutus in-, asjade internetti, kus kasutatakse eraandmeid eh, ettevõtete poolt eh, enneolematul määral, me peaksime mõtisklema, milline, kui suur see paradigma muutus saab olla, olema. see läheb ju palju kaugemale sellest, eh, mida me praegu internetis teeme. võib-olla võib öelda, et jah, see on lihtsalt nat-, mingisugune järgmisesse faasi liikumine, aga tegelikult võib see olla midagi hoopis suuremat me peaksime mõtlema, millised on eetilised tagajärjed ka selle paradigma nii-, nihke juures. nüüd kuidas suurettevõtted saavad neid andmeid koguda ja ära kasutada see on üks oluline aspekt ka selle raporti puhul. kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis soovin edu selle algatusraporti puhul. ning ootan väga raporti tutvustust. paar sõna teile veel. aitäh kõigile teiepoolsete sõnavõttude eest. nõustun täiesti Jaan Albrechtiga ja Marju Lauristini ja teistega, kes märkisid ära, et et me ei peaks tõesti jalgratast leiutama hakkama, meil ei ole tegemist õigusloomelise raportiga, põhiõiguste kaitseraamistik on meil olemas. me tegelikult räägime lihtsalt andmekaitse tugevdamisest selle ellurakendamisest, ellurakendamisest eelkõige ettevõtete poolt sest juba praegu ju ettevõtted jagavad tohutuid andmebaase, võtavad vastu poliitilisi otsuseid, andmete analüüsi põhjal, mida nad kogu, koguvad ning eiravad täielikult põhiõigusi. seetõttu tuleb need kaks asja kokku viia kui me käisime Ameerikas, siis huvitav oli näha, et need operaatorid tegelikult just ka suhtusid väga positiivselt sellele, selles, sellesse, kuidas see üldine andmekaitsemäärus on neid aidanud, tegelikult seda hindavad väga ka ettevõtjad sest see loob teatud kindluse. see on meie väljakutse. ja tõesti, inimesed ei kujuta ettegi, kui olulist infot nad edastavad. mainisin ju ennem seda BMW ja kindlustusettevõtete juhtumit. tõenäoliselt inimesed ei saa kindlustuslepingut sõlmida, sest andmed on näidanud, et neil on mingisugune su potentsiaalselt surmav haigus näiteks. või kui vaadata nutikaid linnu ja seoseid näiteks energiavõrkudega. ja nende andmetega, mida seal kogutakse ja omavahel jagatakse ja nagu Marju ütles, anal-, analüüs ning analüüsi tulemused on siin kõige tähtsamad. me ei tohiks olla ka äh, naiivsed, sest need äh, instrumendid ei ole neutraalsed, algoritmid ei ole neutraalsed. Need noored programmeerijad Californias ütlesid ka selle selgelt välja ning loomulikult on siin omad mõjud ka küberturvalisusele. kui mõelda nüüd kriitilisele infrastruktuurile, siis need, kes saavad enda kätte suurandmed mõnes nutikaks muutunud linnas, siis mõjud võivad olla üüratud. jah, see on suur asi aga jah, me peame tegutsema tõesti põhjalikult. aitäh! aitäh kolleegidele, ootame seda raportit. Äh, nüüd punktid kuus ja seitse, andmete vahetus Taanis. me räägime siin äh, primmandmetest, tuletaksin meelde, et parlamendiga siin ainult konsulteeritakse, nõukogu palus, et kolme kuu jooksul parlament oma seisukoha esitaks. seetõttu otsustasime rääkida ainult inglise keeles, kuna aega on vähe ning kasutada lihtsustatud menetlust. ehk siis toimub meil kõigepealt teema tutvustamine. seda teeb nõukogu. ning ma vabandan, tehke palun võimalikult lühidalt väga lühidalt. Um, so what do we do now? We'll go to the next. Aa, teid ei ole kohal. Okay, I feel rather foolish uh, having gone through that whole thing. nüüd ma tunnin ennast, tunnen ennast natukene rumalana, rääkisin selle pika jutu juba maha, aga siin suures saalis on keeruline näha ka täpselt, kes kohal on. ma annan endale aru, et seitseteist nelikümmend toimub meil hääletus kas võime võtta punktid kaheksa ja üheksa? ei. see on ka eesistuja oma. kas keegi teab, kus on eesistuja? Uh, for giving me the floor. suur tänu, lugupeetud esimees, et te mulle sõna andsite, ma võib-olla püüan servitada natukene seda uh, rakendusotsust. nõukogu nagu uh, rakendusotsus, mis käsitleb DNA ähm, andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamist Taaniga ja sõrmejälgi äh, sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetusega seoses Taanis ähm, ja me lähtume peatükist kuus ähm, kahe tuhande kaheksanda aasta otsuses kuussada viisteist äh, jutut. vastavalt Prümi otsusele on see vajalik äh, eeltingimus selleks, et alustada automatiseeritud andmevahetust üldisemalt ja iseäranis, mis puudutab automatiseeritud andmevahetust sõrmejälgede kohta. ja nõukogu üldsekretäriaat esitas kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta üheksateistkümnendal augustil otsuse projekti Taaniga konsulteerimise alustamiseks. nõukogu kutsub parlamenti üles oma arvamust avaldama kolme kuu jooksul selle eesmärgiks on suurendada politsei koostööd piiriüleselt ning aidata kaasa terrorismivastasele võitlusele ning piiriülese kuritegevuse vastase võitlusele. nõukogu oleks seetõttu tänulik, kui parlament saaks oma arvamuse esitada võimalikult kiiresti. see võimaldaks meil protsessiga edasi minna ning rakendusotsuse nõukogus vastu võtta viivitusteta. aitäh okay,! suur tänu ja nagu ma juba varem ütlesin, koordinaatorid otsustasid äh, sellega tegeleda simplitseerit-, äh, lihtsustatud menetluse korras, äh, lähtudes eeskirjast viiskümmend ja esitada siis sellest lähtuvalt oma arvamuse projekte. ja nüüd läheme edasi järgmisse päevakorrapunktide juurde, päevakorrapunktid number kaheksa ja üheksa, päevakorrapunkt number kaheksa, Ukraina ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe ja päevakorrapunkt number üheksa äh, puudutab siis äh, Georgiat ja Europoli. ja äh, kallid kolleegid, need päevakorrapunktid on uued äh, ettepanekud Europoli Ukraina ja Georgia, ka seoses tegemist on operatiivsete kokkulepetega Äh, sisaldavad ka isikuandmeid ja seetõttu peaks seda komisjon nüüd üksikasjalikult läbi vaatama. sellised Europoli koostöökokkulepped kuuluvad kolmanda samba alla ja parlament annab ainult oma arvamuse selles küsimuses, nõukogu annab meile ka piiratud aega oma arvamuse esitamiseks ja seetõttu me peame kiirendatud menetluse korras tööd tegema. ja äh, nagu kolleegid teavad, olukord muutus ka kahe tuhande muutub kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta maikuust, kui rakendub uus Europoli määrus, siis asjad muutuvad natuke. ja nüüd annaksin sõna nõukogu eesistujariigile ning Europoli esindajale, et tutvustada meile päevakorras olevaid koostöökokkuleppeid ning seejärel on liikmetel võimalus esitada küsimusi ning need ettekandeid kommenteerida. kõigepealt härra Paaran nõukogu eesistuja nimel ja seejärel härra Neumann Europolist. palun kõigepealt, härra Paaran. lugupeetud äh, esimees, lugupeetud liikmed, suur tänu teile võimaluse eest tutvustada meile äh, operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppeid Ukraina ja Europoli ning Georgia ja Europoli vahel. tegemist ei ole esimese, esimeste selle, esimese sellelaadse lepinguga, te olete menetlusega juba tuttavad Europol palub nõukogule kinnitada äh, koostöökokkulepe kolmanda riigiga, operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe ja seda nõukogu rakendusotsusega pärast seda, kui äh, Euroopa Parlament on oma arvamuse andnud ning äh, kui on need tingimused täidetud, võib Europol ka kokkuleppele alla kirjutada Ukraina on meie prioriteetne partnerriik, me, nende suhtes rakendub naabruspoliitika, nad on idapartnerlusriik ja Euroopa Liidul ja Ukrainal toimuvad iga-aastased tippkohtumised presidentide tasandil praegune õigusraamistik Ukraina ja Euroopa Liidu suheteks tugineb peamiselt assotsiatsioonilepingule ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal asendus see partnerluse koostöölepinguga. assotsiatsiooni leping, äh, mis asendas äh, eelneva partnerluse koostöölepingus, tegemist on siis uute lepinguliste suhetega, mille eesmärgiks on poliitiline assotsiatsioon ning majanduslik lõimumine. selline äh, koostöö alus tähendab ühiseid kohustusi, pikaajalist suhet, mis tugineb ühistele väärtustele, Äh, demokraatia, õigusriigi põhimõtte, heade valitsustavade, äh, inimõiguste ning põhivabaduste austamisele. sisejulgeolek äh, kuulub ka sellega hõlmatud teemade alla. ja Europol ning Ukraina sellest lähtuvalt sõlmivad strateegilise koostöö kokkuleppe ja seda tööd alustati kahe tuhande üheksanda aasta tipp, kohtumisel. see protsess sai alguse kahe tuhande, täpsemalt kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kohe pärast seda algatati siis andme valdkonna õigustiku reformimine. see protsess viidi lõpuni kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juulikuus ning õigusakt rakendus kahe tuhande neljateistkümnenda aasta jaanuaris ja Europoli direktorile on antud äh, volitused alustada läbirääkimisi operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimise eesmärgiga. selline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe on vajalik, äh, kuivõrd äh, see kokkulepe on üks kohustusi viisa liberalisee-, viisasüsteemi liberaliseerimise tegevuskavas Europoli ning Georgia kokkulepe lähtub ühistest väärtustest. Euroopa Liit toetab äh, rahu ja stabiilsust Georgias ning äh, samuti poliitilist ja majanduslikku reformi, mille eesmärgiks oleks poliitiline, sotsiaalne ja majanduslik areng. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunis kirjutasid Euroopa Liit ja Georgia alla assotsiatsiooni kokkuleppele assotsiatsioonilepingule, mis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juulis jõustus ja selle eesmärgiks on äh, tugevdada poliitilisi ja majandussuhteid Euroopa Liidu ning äh, Georgia vahel. assotsiatsioonilepingut äh, allkirjastades võttis Georgia endale kohustused demokraatia valdkonnas, õigusriigi põhimõtte valdkonnas, inimõiguste valdkonnas ning põhiõiguste põhivabaduste valdkonnas, heade valitsustavadega seoses ning turumajanduse arenguga seoses. lisaks sellele äh, kohustab leping äh, Georgiat läbi viima ambitsioonikaid reforme ka julgeolekupoliitika, majandus, äh, majanduse ja kaubanduse valdkonnas ning ka valitsemise valdkonnas, sealhulgas ka äh, justiits- ja siseküsimuste alane koostöö. assotsiatsiooni leping on iseenesest Euroopa Liidu naabruspoliitika üks tulemusi, üks osa, üks tähtis osa Euroopa Liidu välispoliitikast. Äh, Georgia on üks uue, olulisest kuueteistkümnest partnerriigist. selle eesmärgiks on tagada jõukus, äh, stabiilsus Euroopa Liidus ning selle lähinaabruses kahekümne, kahekümne üheksandal juulil äh, kaks tuhat seitseteist andis, äh, anti äh, rakendusotsusele positiivne otsus ning anti roheline tuli operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimisele. nüüd annan sõna Europoli esindajale, kes räägib mõlema kokkuleppe operatiivsest küljest. Thank you, Chairman. Yes, we would uh, like to deepen uh.... suur tänu jah, me tahaksime suurendada oma operatiivkoostööd Ukrainaga, see koostöö juba äh, on jõus erinevates valdkondades kuritegevusega seoses, majanduskuritegevus, narkokuritegevus ja nii edasi. aga juhiksin teie tähelepanu mõningatele valdkondadele, üks koostöövaldkond on seotud mobiilsetele organiseeritud kuritegelikele rühmitustele. me viime läbi mitmeid uurimusi, kuhu me oleme kaasanud, kus me tegeleme äh, Georgia Äh, mobiilsete rühmitustega, autovargused, äh, taskuvargused, relvastatud äh, röövid ja nii edasi ja nii edasi. jah, me praegu, praeguseni oli koostöö Georgiaga seotud mitte inimestega seotud mitteisikuandmetega ja kui see kokkulepe allkirjastatakse, saame vahetada andmeid mitte ainult kuritegude, vaid ka kurjategijate kohta. samuti, mis puudutab inimkaubandust, siis tahaksime selles valdkonnas ka Ukrainaga koostööd teha. Ukraina on ähm, transiidiriigiks maamarsruutidel, äh, piiriülestel inimkaubanduse marsruutidel ning äh, ka Ukraina äh, kodanikud tegelevad inimkaubandusega ja aitavad ka inimkaubandusega rändevooge Euroopasse suunata. samuti tahaksin öelda, et meie Ukraina politsei eksperdid on meie tööle kaasa aidanud tõsiselt äh, võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu üldisemalt ja me oleme mitmeid piiriüleseid äh, sidemeid äh, tuvastanud Euroopa Liidu siseste uurimistega, nii et me ootame väga kvaliteetset luureinfot Ukrainast. mis puudutab Georgiat, siis Georgia puhul samuti tahaksime oma koostööd süvendada lähtuvalt tänu sellele operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppele. üks väga asjakohaseid valdkondi on terrorismivastane võitlus. Georgia on Kaukaasia piirkonna transiidiriigiks selles valdkonnas. Tšetšeenia välisvõitlejad Äh, tulevad läbi Türgi või Aserbaidžaani konfliktipiirkondadesse ning Georgia ametivõimud on äh, valmis infot jagama Europoliga nende välisvõitlejate kohta, kui see kokkulepe paika saab. mis puudutab Georgiat, siis loomulikult on mitmeid valdkondi, kus me tahaksime teha koostööd. juhiksin tähelepanu ühele valdkonnale. me tahame ühiselt äh, koos Georgia õiguskaitseorganitega võidelda organiseeritud kuritegelike rühmituste vastu, äh, keda äh, juhivad kurikuulsad äh, Euraasia ähm, allmaailma liidrid, kes ei juhi mitte ainult teiste organisatsioonid, kuritegelike organisatsioonidega, vaid on seotud ka kinnisvarakuritegevustega, inimkaubandusega, mõrvadega ja nii edasi ja nii edasi. mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid Äh, kannatavad nende rühmituste põhjustatud kuritegude all. tegemist on äärmiselt rahvusvahelise kuritegeliku organisatsiooniga, mille harud ulatuvad erinevatesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. nii et see on kindlasti valdkond, kus me tahaksime teha tõsist koostööd oma Georgia kolleegidega, aitäh! suur tänu teile mõlematele ja proua Gabriel Pasar, kõigepealt sõna palun! suur tänu, lugupeetud esimees, kõigepealt suur tänu äh, Europoli esindajale ning äh, nõukogule nende strateegilise ning operatiivkoostöö kokkulepete tutvustamise eest. mina räägiksin äh, peamiselt Ukraina ja ning Europoli vahelisest äh, kokkuleppest, mis on meie jaoks võtmetähtsusega ning aitab Euroopa Liidu julgeolekut parandada, aitab meie lähinaabreid äh, tugevamaks muuta äh, ning infovahetus on väga oluline organiseeritud kuritegevuse ning terrorismi, terroristide kohta, tegemist on ju valdkondadega, mis on piiriülesed ning strateegilise koostöö kokkuleppega avanevad võimalused on tähtsad ning asjakohased, see aitab meil analüüsida paremini kuritegevusid ja neid, neid ära hoida ja samuti Ukraina ning Euro Euroopa Liidu viisa liberaliseerimisega seoses on see asjakohane, me oleme jõudnud selle kokkuleppe osas lõppfaasi ning see kokkulepe on üks äh, viisa liberaliseerimise tingimusi, see kokkulepe peab jõustuma ning äh, ta peab jõustuma võimalikult kiiresti. aga mul on ka kaks küsimust, et äh, olukorrast pisut täpsemat pilti saada. kõigepealt, mis puudutab operatiivmõõdet, kas Te võiksite meile öelda, et millised on tagatud finantsvahendid selle kokkuleppe jõustamiseks ja millised on prognoositavad kulud ning milliseid meetmeid tuleks võtta selleks, et äh, nendega saaks kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvesse arvestada. ja siis äh, strateegilisest küljest, äh, milliseid meetmeid võetakse selle kokkuleppega seoses, millised meetmed võetakse selleks, et seda kokkulepet võetakse ar arvesse meie Ukraina ning Euroopa Liidu strateegia lähendamise osas inimkaubandusega seoses, organiseeritud kuritegevusega seoses ning rahapesuga seoses suur tänu, proua Gabriel! ja siis veel üks kolleeg, härra Peterson, ja seejärel ma rohkem sõna ei anna, sest me asume hääletama iga päev. kõigepealt suur tänu äh, Europolile tehtud töö eest, suur tänu sellele tähtsale äh, organisatsioonile, kes aitab meie vastupanuvõimet äh, tugevdada ning võidelda väga arenenud organiseeritud kuritegevuse vastu Euroopas. kasutaksin ka võimalust, et toonitada, et meil on siin üks menetluslik äh, probleem äh, nende kokkulepete lõpuleviimisega seoses. uus Europoli määrus jõustub järgmisel aastal ja see annab Euroopa Parlamendile tähtsa rolli äh, kokkulepete sõlmimisel Europoli ning kolmandate riikide vahel see on väga asjakohane paljudes olukordades, kuivõrd äh, inimõiguste ning äh, poliitiline olukord nendes liikmesriikides äh, nõuab seda. meil on teatatud väga paljudest erinevatest koostöökokkulepetest ja seda viimasel hetkel enne nende uute tulevikukokkulepete sõlmimist. nii et minu küsimus on see, et miks me nüüd praegu kiirustame? ma ei saa aru, miks me peame sellega nii kiiresti tegelema? vastake sellele väga põhimõttelisele küsimusele. meie oleme valmis Euroopa Liiga ja nõukoguga kõigis nendes küsimustes konstruktiivset koostööd tegema, kuid austagem siis kolmepoolsete läbirääkimiste kokkulepet, milleks on uus Europoli määrus, kus on läbipaistev kõiki kaasav järelevalvemenetlus tulevaste kokkulepete sõlmimisele. miks siis me praegu kiirustame nende kokkulepetega? suur tänu, härra Pederson! Te esitasite põhimõttelise küsimuse ja õigusega. nii et äh, palun äh, vasta ja, ja ka proua Gabriele küsimus oli ja äh, väga põhimõtteline küsimus, annaksin siis eesistujale ja Europoli kolleegile võimaluse nendele küsimustele vastata, palun. jah, annan kol-, sõna kolleegile Europolist, sellepärast et tegemist on rohkem operatiivküsimusega ning tema oskab sel-, nendele küsimustele paremini vastata. Thank you, Chairman uh, uh,. As regards the first question, do we need suur tänu. kas meil on vaja täiendavaid finantsvahendeid äh, kokkuleppe rakendamiseks, mõlemad kokkulepped peaksid äh, aitama operatiivinfot äh, vallandada. rahalised vahendid, mida on rakendamiseks vaja, on seotud osaliselt turvaliste ühenduste loomisega ja mõni paar tuhat eurot läheb võib-olla vaja kontori äh, varustuseks, äh, arvutite ostmiseks ja nii edasi, aga äh, Ukraina strateegilise koostöö kokkuleppega seoses näiteks võime öelda, et on olukord juba selline, et mingisuguseid põhjapanevaid investeeringuid enam vaja ei ole. ja ka Georgia puhul finantsvahendid, mida läheb vaja selle kokkuleppe rakendamiseks ei ole sugugi mitte hirmutavad ja selles kontekstis ütleksime, et äh, kuna tegemist on väga tähtsate teemavaldkondadega, inimkaubandus, rahapesu, siis äh, nendele teemadele kindlasti pööratakse äh, väärivat tähelepanu. menetluslikud kulud, see on poliitiline küsimus peamiselt. mina olin ka Euro-, Europoli määruse aruteludes osaline ning tuletaksin austatud parlamendiliikmetele meelde, et loomulikult uus Europoli määrus annab Euroopa Parlamendile uusi pädevusi poliitilise järelevalve valdkonnas ja see on teretulnud, aga samas Europol ei saa eh, enam nagu kord ja kohus rahvusvahelisi kokkuleppeid sõlmida sellised äh, korralikud rahvusvahelised kokkulepped äh, sõlmitakse Euroopa Liidu poolt, äh, keda esitab Euroopa Komisjon tulevikus, nii et selles mõttes me kaotame osa oma operatiivpädevustest nii-öelda. ja see ei ole sugugi mitte põhjus, miks te peaaegu vaatate enda ees kolme kokkulepet, selle põhjusel on hoopis teine, nimelt see, et need läbirääkimised on kestnud juba pikka aega ning äh, aeg on nüüd küps ning äh, see protsess on jõudmas lõpule, see protsess on pikaajaline, kestab äh, tavaliselt umbes kaks aastat ning ähm, oleme jõudnud selle protsessi lõpufaasi, viimastesse kuudesse, mille jooksul on meil võimalik õiguslikult see protsess lõpule viia aitäh, ma vastasin, äh, ma, ma, te vastasite sellele küsimusele, ma ei tea, kas liikmed on küll sellega rahul, ma ei ole selles veendunud, aga mm, me praegusel hetkel sellega siis peame leppima. Äh, peame seda arutelu ka jätkama siis, kui proua Gabriel esitab oma raporti projekti. härra Peterson tõstatas ju meie jaoks väga olulise küsimuse, aruandluskohustusega seotud küsimuse. nii et kui proua Gabriel seda oma ar-, oma raportit tutvustama hakkab, siis räägime selles komisjonis demokraatiaga seotud sellest põhiküsimusest veel põhjalikumalt. suur tänu, suur tänu Europoli esindajale, suur tänu ka eesistujale, jätkame seda protsessi äh, siis umbes oktoobri äh, keskpaigas äh, proua Gabrieli dokumendi alusel. ja nüüd on meil plaanis kell seitseteist nelikümmend hääletus, nii et otsige oma hääletusnimekirjad välja ning siis õige pea asume hääletama. aitäh! colleagues, we just have two simple votes, so if you don't have your card, you could indicate. meil on kolm lihthääletust, nii et kui teil ei ole kaarte, siis andke käega märku, mida te tahate hääletada. Mr Coelho, you, you're always ready, but not everyone else is ready. Including many of your colleagues kõik ei ole veel valmis, võib-olla võiksite oma kolleegidega seal öelda, et äh, nad ennast valmis paneksid colleagues, if everyone is ready, if you don't have your kallid kolleegid, kui te olete valmis ja kui teil ei ole hääletuskaarte, siis andke käega märku, proua Kenge ka. Äh, kas, kui sotsiaaldemokraatide hulgas proua Gabriel, teil ei ole ka vist hääletuskaarti? tõesti, kas tõesti teil ei ole? okei okay,, you know, you wish you hadn't said something and I, I have gone and said it. okei okay. um,. You can symbolically use your hand. võite siis sümboolselt oma käekest kasutada. tõstke käsi. proua Gänge ja proua Gabriel hääletavad käe tõstmisega. kas on veel kolleege, kellel pole hääletuskaarte? esimene hääletus. ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti poolt Hiina Rahvavabariigi avaliku julgeolekuministeeriumi ja Europoli vahelise strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine. esimees on raportöör, muudatusettepanekuid ei ole, lõpphääletus kohe, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kolmkümmend poolthäält, kuus vastuhäält, viis erapooletut, läheme edasi. ja kõigepealt õnnitlen iseennast. Pole seda veel varem kunagi teinud oma elus. ega nüüd siis jah, äh, ettepanek vastu võtta Äh, siis loetelu, milles on nimetatud kolmandad riigid, kelle kodanikelt peab välispiiride ületamisel olema viisa ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud. siin viidatakse Ukrainale raportööriks, on Maria Gabriel. muudatusettepanek number üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek number kaks, hääletus on alanud. hääletus on alanud, muudatusettepanek number kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek number kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek number seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja siis põhjenduspunktid, muudatusettepanek number neli, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek number viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek number kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd hääletame teksti muudetud kujul, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, neli vastu, üks erapooletu. ja nüüd siis äh, lõpuks. ja siis äh, institutsioonide vahelise äh, läbirääkimise alustamise ning läbirääkimiste meeskonna hääletus ja lähtume siis no, kodukorra punktist seitsekümmend kolm kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kolmkümmend kaheksa poolt, viis vastu, vastu võetud, erapooletuid ei olnud, jällegi õnnitlused. ja läbirääkimiste meeskonda aga võite siis siin tutvuda, suur tänu raportöörile, suur tänu kolleegidele, suur tänu külalistele, kes olid kohal. suur tänu. ja Ukraina delegatsioon, suur tänu. proua Gabriel, paar sõna. kallid kolleegid suur tänu, härra esimees, tahaksin paari, paar sõna öelda, lõpetuseks tahaksin tänada kõiki kolleege mulle osutatud tugeva toetuse eest. täna saadame selge toetussõnumi Ukraina rahvale ning ametivõimudele. see on jällegi üks selge samm meie partnerlussuhete tugevdamise teel ning me pöördume nõukogu poole äh, palvega võimalikult kiiresti oma positsioon paika saada, et institutsioonide vahelised läbirääkimised saaksid võimalikult kiiresti pihta hakata, aitäh! Is... suur tänu, proua Gabriel ja teie seisukohta loomulikult nõukogu kuulis. ma olen veendunud selles. suur tänu, kallid kolleegid! Sorry, colleagues, I have to do point twelve, which is any other. päevakorrapunkt number kaksteist, muud küsimused. järgmine kohtumine leiab aset kahekümne üheksandal septembril praegu, nüüdseks on koosolek lõppenud, aitäh.